daamid ja härrad, me alustame väikese viivitusega, nagu tavaliselt. esmaspäeviti me kõik jõuame siia oma koduriikidest aga aeg-ajalt meil on vaja esmaspäeviti kokku saada ja seetõttu me jätkamegi nüüd oma tööd. tere tulemast kõigile. daamid ja härrad, külalised, tõlgid. ma tutvustan ka hetke pärast meie tänaseid kõnelejaid, aga enne mõned äh, formaalsused, kõigepealt esimene päevakorrapunkt, päevakorra vastuvõtmine, kui vastuväiteid ei ole, siis loeme päevakorra projekti kinnitatuks. esimehe teadaanded, tänast koosolekut kantakse veebis üle. ja meil on siin ka külalised. härra Tess on siia kutsunud terve hulga saksa ajakirjanikke kes annavad ülevaate sellest, mis siin toimub. meil on siin ka Prantsuse ajakirjanikke saalis. Äh, France kolme äh, ajakirjanikud on täna siin meil on väga hea meel, et te olete siin, me räägime täna huvitavatest teemadest. nii et te olete siin igati teretulnud. meie esimene päevakorrapunkt on uuring, mis puudutab digitaalmajanduse mõju toiduainete tarneahelale ja ühisele põllumajanduspoliitikale. me kuulame ära Monika Pesce ettekande, Maria Kirova ettekande. tema on Valdani vikaari assotsiaatist Itaaliast ja siis Katriine Soome, kes on Hollandist. Vaageningeni teadusuuringute keskusest ja selle uuringu tellis meie komisjon. ja selle haldamisega tegeles siis poliitikaosakond B. tänane koosolek algab siis uuringu tutvustamisega me arutasime seda teemat ka juba äh, novembris kaks tuhat seitseteist me palusime tol korral, et see uuring äh, läbi viidaks, ähm, arvestades äh, muutusi, mis äh, toimuvad digitaalmajanduse vallas. Need muutused mõjutavad seda, kuidas ähm, toitu toodetakse, tarbitakse, müüakse. Euroopa toidutootmissektor on alati olnud väga innovatiivne ja praegu toimuvad muutused kiiremini kui kunagi varem kogu toidutarneahel muutub, sealhulgas ka põllumajandus. me soovime, et äh, põllumajandus oleks jätkusuutlikum ja tootmissüsteemid oleksid ressursside suhtes tõhusamad ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me hoolitseksime, et kogu põllumajanduse ja toidutarneahel kasutab ära neid uusi võimalusi uuring käsitleb siis erinevaid tehnoloogiaid, mis võimaldavad äh, toidutarneahelas digitaalseid muutusi teha ja seda vaadeldakse nii äh, nii-öelda talutehnoloogilise revolutsiooni äh, vallast, täpsus, põllumajandus, asjade internet, põllumajanduse automatiseerimine, aga vaatame ka seda, kuidas me uuendame toidutootmist ja jaemüüki ja lõpetuseks sisaldab uuring ka suuniseid eh, digitaalse innovatsiooni potentsiaalsist ÜPP paremaks eh, juhtimiseks ja haldamiseks. nagu ma ütlesin, siis selle uuringu tellis eh, poli-, poliitikaosakond B ja ma juba tutvustasin ja tervitasin meie tänaseid külalisi. tere tulemast veel kord ilma pikema viivituseta annan teile sõna. ise otsustate, kes kui kaua räägib. me sooviksime, et see ettekanne ei ületaks kahtekümmend minutit. aga me mõistame, et mõnikord ei ole see võimalik aga meil on vaja ka mingist ajakavast siiski kinni pidada, nii et, et teil on sõna. hästi, tere päevast. aitäh võimaluse eest tutvustada seda uuringut. me üritame äh, seda väga tihedat uuringut kokku võtta. ma oletan, et teil on see raport äh, olemas. panime selle väga piiratud slaidide hulgale niisiis, ähm, alustuseks vaatame kõigepealt äh, peamisi suundi digitaalmajanduses, digitaliseerumise hüvesid ja väljakutseid, sidusrühmade seisukohti, vaatame äh, üksikasjalikumalt neid tehnoloogiaid, millega me siin uuringus oleme arvestanud, vaatame kaasuseid Äh, mis siin raportis on ära toodud, vaatame, kuidas äh, see kõik mõjutab vertikaalset integratsiooni ÜPP-d ja lõpetuseks siis järeldused. alustame nüüd siis peamistest suundumustest äh, nõudlus tehnoloogia järele põllumajanduses kasvab ja seda sellepärast, et tehnoloogia aitab põllumajandustootjatel praeguste ja tulevaste probleemidega toime tulla. me räägime rahvastiku kasvust, kasvavast nõudlusest aga samuti nõudaks, nõutakse üha rohkem teistsuguseid tooteid, on äh, evolutsioon, on äh, ostujõu kasv, tarbimine kasvab, ka tarbimine muutub, nõutakse mahetooteid, nõutakse infot äh, toidu päritolu kohta, tervisega seonduvad küsimused, toidu talumatus kõik äh, need asjad mõjutavad seda, kuidas äh, tarbimine tekitab nõudlust uute toodete järele. ja kõik äh, see loomulikult toimub veel keskkonnaprobleemide taustal, kasvavate kulude taustal. ja samuti on vaja suurendada tootlikkust, ilma et see oluliselt kulusid mõjutaks nii et, et kõik need äh, suundumused äh, sunnivad üha rohkem kasutusele võtma põllumajanduses digitaaltehnoloogiat. nagu ma ütlesin, tarbijate teadlikkus ja nõudlus mahetoodete ja uute toodete järele kasvab. vajatakse rohkem infot, äh, inimesed tahavad teada, kust tooted tulevad, inimesed tahavad teada, kuidas tooteid on toodetud ja kõik äh, need äh, suundumused äh, loomulikult on turujõududest ajendatud, tarbijatest ajendatud. digitaliseerumine aitab kaasa ka kogu väärtusahela suuremale integratsioonile ja see loomulikult tekitab infovoolu, aga samuti toodete voolu ja tõenäoliselt mõjutab see ka seda, kuidas kõik need osalised selles väärtusahelas üksteisega koostööd teevad uued tehnoloogiad loomulikult muudavad ähm, äh, põlluharimisviise ja neie, nende mõjud on erinevad, sõltuvalt põllumajandusettevõtete suurusest, samuti sõltuvalt erinevatest suht-, suhtumistest nendesse uuendustesse, see võib sõltuda nii põllumajandusettevõtte ettevõtte suurusest kui ka põllumajandusettevõtja vanusest. ja biotehnoloogia loomulikult kujundab põllumajanduse tulevikku, see aitab vähendada mõningaid probleeme, eriti neid, mis on seotud ilmastikuga ja haigustega. aga see tekitab ka küsimusi ja ohte iseäranis selles osas, mis puudutab tarbijatepoolseid ettekujutusi, nii et, et kõigi nende asjadega tuleb arvestada. ma äh, üritan teile natukene slaidile kirjutatud ette lugeda, ma ei tea, kas see kaugelt väga loet-, loetav on. vasakul poolel on meil siis väljakutsed, me oleme nad sinna kirja pannud ja alustasime siis, äh, nagu me juba rääkisime, põllumajandusettevõtte suurusest. keskmine suurus äh, Euroopas on USA omast väga erinev ja see loomulikult mõjutab äh, Äh, ka seda valdkonda, mõnikord ei ole teadmisi, mõnikord ei ole oskusi, mõnikord ei ole piisavalt investeerimisvõimekust. Äh, põllumajandusettevõtjad peavad olema kindel, et innovatsioon on tõhuk, tõhus ja äh, neil on vaja, et innovatsioonirisk oleks maandatud. põllumajandusettevõtja ei saa kanda innovatsiooniriski ja ebakindluse riski, sellepärast et ta kannab juba väga palju teisi riske, mis on keskkonna endaga seotud Äh, siis äh, loomulikult äh, meie esmane nõudmine on, et kõik digitaliseeruks. selleks aga on vaja mitte ainult põllumajandus, vaid ka mujal lairibaühendusi, ühendused peavad olema igal pool ja me teame, et täna Euroopas on ühenduste olemasolu ja iseäranis lairibaühenduste olu, olemasolu probleem iseäranis maapiirkondades ja see on üks teema, mida viimastel nädalatel kõige rohkem on arutatud, see seondub siis andmetega ja kuidas äh, hallata informatsiooni, seda õigelt, õigesti jagada, kellele kuuluvad andmed, kes andmeid haldab. sellel kõigel on samuti mõju selle, kuidas digitaliseerumine areneb ja loomulikult on meil ka mõned teised potentsiaalsed negatiivsed mõjud, töökohtade kaotus näiteks, kui me räägime põllumajanduse automatiseerimisest ja monopoliseerumisest. oht tuleb suurtelt tegijatelt, kes tulevad turule ja nad on nii suured, et nad tõesti saavad eh, konkurentsi vallas eh, üht-teist muuta, aga ka hüvesid on palju ja need hüved on kokku pandud siin siis valdkonnapõhja. kõigepealt räägime siis põllumajandusettevõtjatest, suurenenud tootmine muidugi, tootmiskulud vähenevad. andmed aitavad kaasa otsuste langetamisele, nad on väga olulised selleks, et arenguid prognoosida ja kariloomade parem tervis hoida Äh, kui me vaatame näiteks tarbijate poole pealt, siis ähm, reaalajas info äh, toodete ähm, päritolu kohta ja samuti toodete parim kvaliteet. Äh, avaliku võimu organite jaoks on kasulikum, see võimaldab siis täpsemat põldude ja ettevõtete suuruse hindamist ja tõhusat ÜPP-d, sellest räägime hiljem. kui vaatame keskkonna aspektist, siis veetarbimine väheneb eh, sellepärast, et me kasutame eh, siis pinnase niiskuse sensoreid ja see aitab siis eh, saada infot mitte ainult vee kohta, vaid ka pestitsiidide ja teiste asjade kohta, mida põllumajanduses kasutatakse ja siis on meil veel need nii-öelda äh, uustulnukad või põllumajandustehnika äh, tehnoloogiaettevõtted, inimesed, kes innovatsiooni turule toovad ja siin on väga palju uusi võimalusi iseäranis äh, VKE-dele ja võimalik, et ka siis toidu põllumajandustootmise ahelasse tulevad uued tegijad, kes on siis osaks selles väärtusahelas, täna nad seda veel ei ole. ja loomulikult ka idufirmade areng nii et, et meil on äh, mitmeid suuri probleeme, aga meil on ka vägagi asjakohaseid hüvesid. kui vaadata nüüd asja siis sidusrühmade aspektist, siis selles väärtuse ahelas on väga palju selliseid huvirühmi. kõigepealt vaatame siis äh, põllumajandusettevõtjate tarnijaid Neil on vaja arendada uusi oskusi, neil on vaja rohkem integreeruda põllumajanduse juhtimisse võrreldes tänasega. väärtusahela digitaliseerimine nõuab paremat andmete kogumist, põhjalikumat andmete analüüsi ning info jagamist ja see mõjutab ka põllumajandusettevõtjate tarnijaid ja see peaks samuti muutma seda viisi, kuidas need ettevõtted oma äri ajavad ja kuidas nad suhtlevad siis teiste osalistega väärtusahelas. siis põllumajandusettevõtjad. loomulikult mitte kõik põllumajandusettevõtjad ei ole valmis kohanema ja kohe digitaliseerumist üle võtma, nagu ma ütlesin, et innovatsiooniprotsessi alguses on alati suur oht Äh, ideaalis äh, kõige uuendustemeelsemad äh, tulevad alguses kaasa ja teised tulevad järele alles siis, kui selgub, et innovatsioon on usaldusväärne ja neil on usaldusväärne info selle uuenduse positiivse mõju kohta ka nende ettevõttele, nii et tegemist on aja, aeglase protsessiga, mis ei kaasa kõiki põllumajandusettevõtjaid samal ajal nii et, et ähm, mõnede äh, osaliste, näiteks äh, ühistute roll selle usandu, usalduse loomise seisukohalt on väga oluline. Äh, kui vaatame nüüd turustamist ja jaemüügi, siis need on need osalised, kes on kõige lähemal tarbijale, nendelt küsitakse kõige rohkem infot siis nemad tahavad, et võetaks kasutusele sensorid selleks, et infot kogu-, and-, andurid selleks, et infot koguda, sellepärast et eh, see võimaldaks neil anda siis tarbijatele rohkem infot. aga eh, digitaliseerimise raamistikus meil on ka e-kaubandus ning e-kaubandus toob turule uusi tegijaid, keda seal varem ei olnud ja see mõjutab konkurentsi ja võib-olla muudab ka ärimudeleid mida ettevõtted kasutavad. üks asi, mis eh, on kindlasti mõjutatud, on värskete toodete logistika, digitaliseerumine saab kiirendada Äh, protsess, teha need ratsionaalsemaks, nii et, et äh, võimalik on saavutada parema kvaliteediga tooteid. tarbijaid mõjutab see, et neil on juurdepääs rohkemale infole võrreldes varasemaga suundumused äh, näitavad, et eelistatakse orgaan-, mahetooteid, kohalikku toot-, kohalikke tooteid ja kogu seda infot võimaldab siis anda just nimelt digitaliseerumine. samuti infot ka siis põllumajanduse keskkonnamõju kohta. idufirmad, neid me ka juba mainisime, nemad on uued tegijad turul, ka nemad muudavad seda viisi, kuidas turg toimib Äh, varasemal ajal leidis innovatsioon äh, aset siis ettevõtetes sees, Bayern, Monsanto, Bas, kõik äh, investeerisid teadus- ja arendustegevusse. tänane on, tänane olukord selline, et nad investeerivad vähem teadus- ja arendustegevusse, aga pigem võtavad kasutusele siis ettevõtteid väljastpoolt äh, kes tegelevad innovatsiooniga, tegemist on uute oskustega ja nad eelistavad siis selle integrats-, eh, osk-, need oskused integreerida ja mida ne-, mitte neid siis ettevõttes siseselt arendada. ja eh, USA-s eh, tekivad sellised korporatsioonid selliste ettevõtete vahel, kes genereerivad uuendusi ja suurte ettevõtete vahel, kes siis põllumajandusega tegelevad Äh, kui vaatame nüüd rahvusvahelisi keskkonnaorganisatsioone, siis nende eesmärk on ilmselge. Nad soovivad, et digitaliseerimine aitaks äh, lahendada ühiskonna probleeme. nii et, et näiteks vee tarbimise vähendamine, pestitsiidide kasutamise vähendamine Äh, võitlust kliimamuutuste vastu, äh, põllumajanduse mõju vähendamine kliimamuutuste põhjustele, äh, toiduvarustusega kindlustatus, maaelu areng, kõik need on probleemid, mille vallas digitaliseerumisest võib olla kasu ja siis teadlikust aspektist teadlaste jaoks on äärmiselt oluline, et oleks juurdepääs kõikidele andmetele, mis on ja need äh, annavad ka lisateadmisi, mis võimaldavad ka äh, lisainnovatsiooni ja annan nüüd kolleegile sõna, jah, minu nimi on Monika. juba ettepaneku staadiumis tegime me vahet Äh, siis tehnoloogiate vahel liigitasime nad kolme gruppi. Need, millel on suur mõju, nendel, mille, mille, need, millel on keskmine mõju ja millel on väike mõju. Need, millel on väga suur äh, mõju, automatiseerimine, asjade internet, äh, tehisintellekt, suured, suurandmed me loodame, et need tehnoloogiad mõjutavad juba lühikeses perspektiivis valdkonda väga tõsiselt. keskmise mõjuga tehnoloogiad on samuti väga kõrgelt arenenud, aga me arvame, et nende mõju on tugevam pikemas perspektiivis, mitte kohe ja nad on ka rohkem ebakindlamad, ähm, need puudutavad plokiahelat, globaalset navigatsioonisüsteemi, virtuaalset reaalsust ja väikese mõjuga tehnoloogiat, äh, mis on väga olulised selleks, et teisi tehnoloogiaid toetada, aga me ei usu, et need tulevikus ähm, ise väga suurt mõju omavad, sest tegelikult nad on juba olemas, näiteks lairibavõrgud, IKT ja e-kaubanduse platvormid. me uurisime ka üheksat juhtumit ja nende juhtumite puhul äh, tuginesime siis nutikat erinevatele põllumajandusvõrgustikele, tegemist on Euroopa äh, Liidu projektiga, mis on toidu ja taluga kaks tuhat üheksateist seotud ja see asi äh, nii-öelda algab täna, täna, nii et, et me ei ole neid äh, asju väga pikalt uurinud, aga me valmistusime siis ettepaneku faasis siin uuritakse näiteks antibiootikumide kasutamist erinevate tehnoloogiate abil, näiteks tehisintellekti, suurandmete abil. see äh, uuring toimub siis Saksamaal. veel üks äh, uuring ähm, on siis äh, põllukultuuride varaste, varane haiguste avastamine ja siin on jällegi kombineeritud erinevaid tehnoloogiaid, tehisintellekt ja asjade internet, näiteks robotiseerimine ja see äh, uuring puudutab ähm, oli, oliive Iberia, äh, Iberias ehk siis äh, Hispaanias. ja siis veel üks, mis puudutab piimanduse väärtusahelat ja on seotud suurandmetega Äh, suurandmed tähendab seda, et infot valitakse välja erinevatest allikatest, põllukultuurid, loomade tervishoid, lüps, äh, need äh, aspektid on kõik sellesse uuringusse kaasatud ja kasutame siis robootikat, tehisintellekti, asjade internetti siis veel eh, Kreekas üks uuring, mis puudutab ähm, äh, internetide asja, äh, asjade interneti, droone. ja siis äh, ka üks USA kaasus. uurime siis hüdrofoonseid põllukultuure ja lisaks nendele väga arenenud tehnoloogiatele, oleme siia lülitanud ka plokk, plokiahela eh, ja kasutame seda siis mm, munade, piima, eh, lõhe, apelsiniide ja tomatite jälgi, jälgimiseks ja see on eh, tarbijate seisukohalt huvitav ja samuti võiks see huvi, eh, virtuaalreaalsus võiks samuti tarbijatele väga suurt huvi pakkuda ja eh, sarnane uuring viidi läbi McDonaldsi osas eh, USA-s ja tarbijatel oli võimalik siis näha, mis siis selle tegeliku kartulisaagi taga oli. ja siis meil on ka äh, Äh, üks uuring, mis on seotud Mistralaga, Euroopa Liidu projektiga ja see puudutab kaartide koostamist. ja viimane puudutab e-ärisid, bioressursside äh, tarneahela optimeerimist. vaatame siin logistikat, transporti, ladustamist ja planeerimist. tõhusust ühesõnaga mida me siis tegime, kui me analüü-, analüüsisime vertikaalset integratsiooni, äh, jagasime need kaasused kolmeks grupiks, äh, kõigepealt äh, puudut-, need, mis puudutavad siis väärtusahelat tõhusalt, me kasutasime sisendeid tõhusa, tõhusalt, riskid vähenevad, vaatame näiteks sigade tervist või taimehaigusi siis pinnase niiskuse kaart ähm, võimaldab ähm, tõhusamalt tegutsema, samuti e-äri, äh, ärid ja logistika, äh, siis äh, teine puudutab lühikest väärtustahelat ja see on eriti seotud siis suurte ettevõtetega, hüdrofoonikaga, suurandmete juhtumitega ja kolmas grupp puudutab siis tarbijate ja tootjate omavahel kokkuviimist ja see on võimalik siis läbi virtuaalse reaalsuse ja plokiahela. mis puudutab nüüd ÜPP eesmärke, siis me viisime läbi hinnangu. me vaatasime, kuidas oleks võimalik säilitada turu stabiilsust äh, Äh, ja need viisid tõesti aitavad äh, turgu stabiilsemaks muuta, sest suurendavad läbipaistvust, infovahetust. teiseks, me peame arvestama ka tarbija ootustega ja loomulikult äh, tehnoloogia alandab hindu, suurendab tõhusust, vähendab ohte ja on ka võimalik, et tarbijad saavad siis asju jälgida läbi plokiahela ja virtuaalreaalsuse ja ka asju rohkem mõjutada. aga üks ÜPP eesmärk, mis äh, kõigile kõige rohkem meeldib, on põllumajanduse konkurentsivõime tõstmine ja sissetuleku parandamine. samuti avalike, äh, avaliku hüve seisukohalt on asi ka oluline, sellepärast et väheneb äh, keskkonnale tekitatav kahju ja tootmise ringlus vähendab jäätmeid ja ka survet tarbijate poolt äh, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine on samuti soodne. Äh, väga palju e-äridest või e transpordist vähendavad tarneahelat ja ja me juba näeme märke selle kohta, kuidas nad võivad olla ka juh-, plokiahela seisukohalt keskse tähtsusega. kahte ÜPP eesmärki äh, nendel juhtudel eriti ei toetata. Äh, see on põllumajanduse mitmekesisus ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. kui need asjad jääksid turujõudude kätte, siis on ilmselge, et need eesmärgid ei oleks jätkusuutlikud ning ja võivad äh, isegi sattuda vastuollu väiksema süsinikujäljega tootmisel. ja lõpetuseks siis viimane slaid. millised on äh, siis need peamised äh, tehnoloogiad või mis on need äh, tegurid, mis sunnivad põllumehi vaatama tehnoloogia ja innovatsiooni suunas, muutuv keskkond, kliimatingimused, mis põllumajandustegevust ohustavad Äh, ebakindlust nõudluse tuleviku osas, mis puudutab linnastumist ja inimeste liikumist põllumajandusettevõtetest ja maapiirkondadest ära linnapiirkondadesse, kasvav rahvastiku arv ja need ühiskonna ees seisvad väljakutsed, mida me juba mainisime ja vajadus tootmist optimeerida äh, selleks, et toime tulla suuremate kulude ja kasvavate kuludega aga meil on ka mõned aktselaat-, akseleraatorid, mis ähm, äh, avaldavad siis äh, survet ja kiirendavad digitaliseerimist. nagu ma juba ütlesin, tarbijad muudavad, nende harjumused ja vajadused muutuvad, nad soovivad rohkem infot, nad nõuavad seda. Äh, seega väärtusahel peab kohanema Äh, hästi olemas ja arenenud infrastruktuur on oluline, me rääkisime siin lairibavõrgustikust, seda on vaja ja seda on võimalik poliitiliste meetmetega toetada. andmete olemasolu ja avatud juurdepääs andmetele, kellele andmed kuuluvad, kes neid haldab, kuidas andmetega ümber käiakse. Äh, see kõik ole, võib olla ohuks või hoopis võimenduseks ja loomulikult on vaja investeeringuid teadus- ja arendustegevusse selleks, et toetada pidevat paranemist mõnede tehnoloogiate puhul, millega me oleme veel väga varases järgus ja mõju tuleb alles siis, kui ka investeeringud tulevad. ja mõju väärtusahelale lisaks siis integratsioonist. muud mõjud on siis Äh, riskide maandamine põllumajandustootmises, seda me mainisime kui ühte väga olulist elementi, siis ohud, mis seonduvad keskkonnaprobleemidega, tõhususe saavutamine tootmise vallas ja see, et me peame kohanema turu muutuvate nõudlustega, me peame olema tõhusamad vee kasutamisel ja teiste elementide kasutamisel info logistika kohta kogu väärtuste ahelas, me peame olema hoolikamad äh, selleks, et äh, jäätmeid vähendada ja loomulikult uued võimalused tarbijatele, et äh, nad ei pääseks ligi mitte üksnes mahetoodetele, vaid neil oleks ka infot, kuidas neid tooteid toodetakse, kuidas nad nende lauale satuvad. vabandan, et ma nii pikalt rääkisin ja nüüd oleme valmis vastama küsimustele Bardzo dziękujemy paniom za prezentację. aitäh selle ettekande eest. nüüd küsimused ja vastused. teema ei ole just kõige lihtsam härra Agnew soovis sõna, aga tal on nüüd muud tegemist, seega kolleeg Oisling ah,. tore, et te mulle esimese sõna andsite, te rääkisite siin palju uuest tehnoloogiast, andmete kasutamist ja kõik väga ilus ja tore. kas see kõik mõistlik on, on teine küsimus ma ei tea, kas te tunnete härra Horši, kes on üks juhtivaid tehnoloogiatootjaid ning tema andis äh, intervjuu, kus ta ütles, et nende tehnoloogiate äh, võimalusi ülehinnatakse suuresti äh,. Need tehnoloogiad on meid juba piisavalt palju aidanud, ma nõustun temaga Te mainisite siin erinevaid kontserne nagu McDonalds, Monsanto ja nii edasi, jah, neil on suur huvi selle vastu. Monsanto on suur tegija ning nende jaoks on need andmete kasutamine oluline. aga kes tagab talunikele, et neid andmeid ei kuritarvitata? sellele küsimusele pole senini vastatud, aga peab vastama. mulle meeldiks, kui te seda teeksite siis te mainisite lühidalt, et ka keskkonna äh, positiivseid mõjusid. volinik siin ütleks, e, et, et nii saab vältida äh, suuresti pestitsiidide ja mürkide kasutamist. kas on mingisuguseid uuringuid, mis seda ka tõestavad? mina selliseid ei tea. kas tehnoloogia läbi saab äh, kasu-, optimeerida äh, Äh, taimekaitsevahendite kasutamist. Äh, kas ei muuda seda mitte raskemaks, sest tehnoloogia läbi saab tõsta ju tootlikkust äh, ja siis kasutatakse rohkem ka taimekaitsevahendeid. igatahes nende kasutamise vähendamine on puhas spekulatsioon, mina ei ole ühtegi uuringut selle kohta näinud. Te rääkisite ka vee säästmise tehnoloogiatest jah, selleks on praktilised võimalused olemas. selleks tuleb kasutada uusi tehnoloogiaid, eh, selleks ei pea kasutama uusi tehnoloogiaid, tehnoloogiad on juba mitukümmend aastat olemas. jah, siin eh, öelda, öeldakse, et meil on uued tehnoloogiad, kõik muut-, elu muutub ilusamaks, aga aga tegelikult me ju lahendame probleeme, mille tehnoloogia ise on põhju-, põhjustanud mulle meeldiks, kui mahe, mahepõllumajanduse toetajana, kui talunikud vahel ka rongilt maha astuksid ja järele mõtleksid ning vaataksid, mida tegelikult, mis tegelikult pinnasega toimub. seega me peaksime võib-olla puhtamale põllumajandusele keskenduma selle asemel, et rääkida nii palju tehnoloogiast. selline tohutu usk tehnoloogiasse, mida komisjon toob välja ka ÜPP reformis, et see lahendab kõik meie probleemid, siis see, seda pole tõestatud. meie arvates peaksime me hoiatama, et me ei tohiks kogu raha selle alla panema. sest te tegelikult juba mainisite, kes sellest kõige rohkem kasutavad, kasu saavad, ehk siis suurettevõtted, mitte väiketootjad meil on natukene rohkem aega täna. ning mul tekkis küsimus, mida härra Huitema selle kohta ütleks, sest tema näeb põllumajandust natukene teise nurga alt kui meie loomulikult on igaühel õigus oma arvamusele. tõsi ta on, et uus tehnoloogia on väga kallis. ning sellega peavad kaasas käe, käima säästud, sest muidu keegi ju seda ei osta. siis see andmete küsimus proua Hoibus, suur tänu. Te just, härra Sikorski, mainisite andmete küsimust, kellel on juurdepääs andmetele, kuidas tulevikus nendega ümber käiakse, sest sageli on tegemist üsna isiklike andmetega, näiteks meil oli kodus ka üks robot, millel mille läbi selle tootjal oli meie isikuandmetele juurdepääs, aga küsimus seisneb selles, mida nendega siis ette võetakse. kas selle põhjal koostatakse mingisugust statistikat ja nii edasi? siis te rääkisite veel ka sellest, et tuleb veenda talunikke, et nad oleks tehnoloogias sõbralikumad. ma arvan, et põllumajandussektori inimesed on väga tehnoloogiasõbralikud. pärast sõjaaegsel äh, ajal ei ole kunagi äh, põllumajandustootjad nii tehnoloogialembesed olnud kui praegu. aga küsimus seisneb selles, et kust, milline tehnoloogia on kasulik ning äh, kuidas tagada see turvalisus andmekaitse puhul, sellest ei ole veel midagi räägitud me peame saama siin ka läbi tehnoloogia suuremat lisaväärtust, kas äh, säästetakse tööjõudu või kärbitakse muid kulusid. vahel on lihtsama tehnoloogia või vähema tehnoloogiaga võimalik äh, äh, saavutada rohkem. kui me soovime veel tõhusamalt ja odavamalt toota, ilma et me vaatame, mis meie äh, tootmismeetoditega juhtub siis tuleb tunnistada, et kui mõelda keskkonnale ja kliimale, siis äh, rohkem tehnoloogiat ei ole mõistlik, ma arvan, et digitaliseerimist võib küll toetada teatud määral, aga siis tuleb vaadata ka täpselt, mida tehakse, äh, kui palju sellega on võimalik saavutada ning kes tegelikult need kasusaajad on ja praegusel hetkel tuleb tunnistada, et talunikud küll kasusaajad ei ole küsimused tuleks selgitada. Dziękujemy, madam Neutschel. Ganz herzlichen Dank für Ihre Vorstellung. Äh, ich glaube, aitäh nende ettekannete eest. minu arvates oleks ebarealistlik uskuda, et kui me äh, maailma ümber kujundame tehnoloogia läbi, siis äh, põhisektor sellest jääb välja. mina rääkisin teisest aspektist. mina olen kuulnud, et umbes kakskümmend protsenti talunikest Euroopas öö, omavad juurdepääsu üht, vähemalt ühtemoodi juurdepääsu tehnoloogiale, näiteks interneti andmete läbi. see tähendab seda, et üldiselt öö, on meil võimalus ainult öö, väikese rühma inimeste puhul seda põllumajandussektorit äh, et, äh, edasi arendada. mida teie sellest arvate? Te ütlesite ühel hetkel, et jah, üks probleem on meil siin selles, et kui vaadata ÜPP eesmärke, äh, siis kannatab mitmekesisus. et mitmekesine põllumajandus lihtsalt tegelikult kaob. seda tuleb kõike arvesse võtta, siis te mainisite ka midagi väga vastuolulist. nimelt väiketootjate teemat, see on seotud ka mitmekesisusega ning me soovime oma regionaalpoliitikas seda ju toetada. me peame tagama, et see tehnoloogiline uuendus äh, Äh, lahendaks tõesti ka, ka probleeme, selle asemel, et äh, probleeme juurde tekitaks. Äh, mulle tekitab alati probleeme, kui ma kuulen sellest tõhususe tõstmisest tegemist on lihtsalt hetkelise pro-, progressiga ja ülejäänud maailm jõuab sellele kiiresti järgi. Euroopa ei ole tegelikult ju praegusel hetkel maailmas esirinnas selles valdkonnas, aga see on ajaliselt piiratud progress. me saame ajutiselt teatud teised turud turgudest mööda minna ning ma tahaksin teie põhimõtteliselt isiklikku seisukohta teada, kas talunikel, talunike jaoks on kasulik selline metsik konkurents. jah, me võime konkurentsi toetada, aga äh, te ei soovi muuta süsteemi, vaid soovite lihtsalt praegust süsteemi muuta paremini toimivaks. Euroopas võib-olla peaks rohkem esitama põhimõttelisi küsimusi, millist põllumajandust me soovime, kas põllumajandus, mis keskendub maailmaturgudele või pigem Euroopa turgudele. asi on tegelikult praeguse süsteemi, praeguses süsteemis me soovime lihtsalt, te soovite lihtsalt seda paremaks muuta, mitte ei soovi süsteemi ennast muuta. aitäh. jah, aga kui me ütleme lahti tehnoloogiast, siis ei ole ka üllatav, kui meist mööda minnakse. võttes arvesse üleilmastumist, me ei saa Euroopat ülejäänud maailmast ära lõigata. härra Pogovitš järgmisena oh.. Samo reći da zelo veliko ča-. aitäh! soovisin öelda, et oma töös olen väga palju aega kulutanud just nendele samadele teemadele, nagu öö, intelligentsed öö, külad. digitaliseerimist me nii või naa ju peatada ei suuda, peamine probleem seisneb selles, kui öö, palju digitaliseerum hak-, digitaliseerimine hakkab maaelu mõjutama digitaliseerimine võib äh, pigem kaasa tuua inimeste lah-, veel suurema lahkumise maapiirkondadest ning keskkontsentratsiooni äh, linnadesse. põllumajandus- ja maaelupoliitikas tuleb seda teemat arvesse võtta, te ise ütlesite ka, et kui on selline suur lõhe kus ainult neljakümnel protsendil maapiirkondades inimestel on juurdepääs lairibaühendusele, siis see tekitab suure probleemi. probleem seisneb ka sellest, et sageli ei kasutata mõistlikke ettevõtlusmudeleid, saadakse pigem suuri toetusi põllumajandus- ja regionaalfondidest. me peaksime hoolitsema selle eest, et eh, kõigepealt ühendataks paremini lairibaga meie maapiirkonnad. põllumajandustootmisel äh, on suur potentsiaal äh, areneda, äh, kui me räägime siin ka taimekaitsevahenditest, veekaitsest ja kaasaegsest mehhaniseerimisest. me me peaksime põllumajandust ju rohestama, keskkonnasõbralikumaks muutma. oluline on ka jälgitavus. kuidas täpselt meie toiduaineid toodetakse, meie tarbijad on järjest tähelepanelikumad, me peame võimalikult kindlalt tagama, et see innovatsioon ei tuleks kasuks ainult väikesele osale tootjatest nii eh, eh, me peame tagama, et eh, uusi tehnoloogiaid, uus tehnoloogia ei jõua ainult suurtootjatele. kõigil peab olema juurdepääs nendele teenustele. väiketootjatel on siin ka suur võimalus. tänu sellele uuele tehnoloogiale meil on siin hea näide ka näiteks Sloveeniast, kus on väga levinud juba see suundumus, et äh, tarbijatel on võimalus äh, jälgida, kust äh, talust, millise tehnoloogia läbi on nende toit valmistatud. tulevikus ar-, arvan ma, on vajalik öö, uurida ka seda liikuvuse teemat maapiirkondades. see, see on seotud selle intelligentse küla kontseptsiooniga, kümnendik Sloveenia inimestest omab tasu, juurdepääsu tasuta ühistranspordile. see on seotud ka vabatahtliku tööga. ka turismiga maapiirkondades, mis on seotud ka ju loodusega. seega meil on uued kontseptsioonid nagu blockchain, energiapoliitika detsentraliseerimine. me peaksime siin laiemat pilti nägema ning mitte vaatama ainult sellele, mida konkreetne tehnoloogia ette saab võtta. me ei räägi siin ju ainult sellest, et robot mingisugused tööd ära teeb nüüd et, et näiteks mõõdetakse automaatselt äh, see toidukogus ära, mis loomadele antakse. me peame üldisemalt toetama talunikke nende töös, siin äh, tuleb terve, seda peab silmas pidama terve meie põllumajanduspoliitika. me ei räägi siin ainult tehnoloogilisest innovatsioonist me peame arvesse võtma ka sotsiaalset innovatsiooni, kui me need kaks omavahel seome, tehnoloogia ja inimesed, siis leiame me ka uusi võimalusi. me ei tohiks karta neid uusi trende, sest põllumajanduses võib see tagada uue suhtluskanali tarbijatega. aga me peame arvesse võtma jah, ka väikeseid tootjaid meil on vaja tehnoloogiat toetada ka läbi uue põllumajanduspoliitika, vaja toetada seal innovatsiooni. loodetavasti öö, öö, seda võetakse arvesse ka meie uue põllumajanduspoliitika aruteludes. jah, te veensite meid peaaegu kuulame ära, mida professor De Castrol on öelda. president Edo ee.... suur tänu, esimees. ma räägin samas liinis kui härra Vogovitš, meil on vaja innovatsiooni kasutada ja meil on vaja seda eriti just väikeettevõtjate jaoks teame, et äh, kaubandussuhete organiseerimine muutuvad, muutub aina tähtsamaks, meie väikeettevõtted et peavad suutma luua võrgustiku meie põllumeeste jaoks, neil on vaja innovatsiooni ja tehnoloogiat, aga mul on konkreetne küsimus, te rääkisite tarbijatest, kellel on aina rohkem eh, teada andmeid toodete kohta, oleme alati toetanud parlamendis päritolumärgistust eh, põllumajandustoodetel ning need uued tehnoloogiad, äh, millest te olete rääkinud, eriti siis puudutab blockchain'i, kas äh, see saaks sellele kaasa aidata? järgmisena saab sõna proua Katainen. kiitoksia, puheenjohtaja. ma kuulun ehdottomasti itse siihen joukkoon, joka kannattaa kaikenlaisia. ma olen üks nende seast, kes toetavad innovatsiooni ja digitaliseerimist ning näen, et selles palju rohkem võimalusi kui ohte. ma olen muidugi probleemidest teadlik, kuid kuid arvan, et kasu oleks sellest mitmekordselt rohkem. tahaksin ühtlasi öelda, et taludes juba praegu väga palju kasutataksegi digitaliseerimist. ning Euroopas on väga suuri erimeelsusi selles osas ning erinevusi selles osas ning äh, äh, ning näiteks kas või lairibaühenduste tase on väga erinev Euroopas ning äh, tegelikult äh, lähtekoht ei ole sugugi sama kõikjal ning peaksime sellele tõsiselt mõtlema, peaksime saavutama hea ühenduvuse kõikjal Euroopas, et äh, kiiresti edasi liikuda samas rütmis, et neid eh, innovatsioone võimalikult hästi ära kasutada. ning see, mis puudutab päritolumärgistust, siis on riikidi sellesse suhtumine väga erinev, kui me mõtleme selle peale, kuidas toimib koostöö tootjate ja tarbijate vahel eh, ning lühiahelad, eh, siis äh, Äh, loomulikult see on oluline äh, ning äh, kui soovitakse, et päritolumärgistus jõuaks lausa algfaasis tootjani, siis see muudab, peaks, peaks, see peaks tõudma tõesti tehnoloogilisi lahendusi, et oleks võimalik näha, kes on algtootja iga toote juures. Ehm, näeme et tegelikult, et vastuolu ei ole, on selliseid väiketootjaid, kes eh, oma olukorda parandavad eh, seoses tehnoloogiatega ning eh, kes tänu tehnoloogiatele saavad oma tooteid paremini müüa. oluline on siin ka rääkida sellest, kes, kellele kuuluvad andmed, kas neid saab avatult kasutada või mitte siin on ka eh, traditsioonilisi küsimusi, mis tuleks lahendada, kuid üldiselt tehnoloogilisi uuendusi peaks ära kasutama võimalikult hästi. järgmisena saab sõna härra Andriu. suur aitäh teile. vabandust, et ma hiljaks jäin ja teie sõnavõtte kuulata ei saanud. lõpuks eh, mul olid mõningad eh, märkused Äh, ma toetan loomulikult innovatsiooni ning äh, digitaalmajandust, kuid kelle teenistuses see on? Äh, millist maja, põllumajandusmudelit see toetaks? kui digitaalmajandus peaks äh, tõesti olema tarbijate äh, teenistuses, kaitseb äh, rahva tervishoidu, siis peab neid kasutama. ning kui see aitab veel paremini põllumajandusmaid ära kasutada, kahtlemata, kui see aitab kaasa ka jätkusuutliku põllumajanduse arengule, siis erinevatel Euroopa territooriumidel, siis seda tuleks samuti kasutada. samas peab olema tähelepanelik selles osas, et äh, see uus tehnoloogia ei tekitaks äh, veelgi suuremat lõhesid erinevate põllumajandusmudelite vahel, sest äh, võib karta, et sellega seoses võib tekkida veelgi suurem põllumajandusmaade kontsentratsioon ühtedesse kätesse. ühesõnaga, me peame olema tähelepanelikud ning peame üritama Äh, selgelt välja töötada endale sobiva ja huvipakkuva põllumajandusmudeli. seega peame olema tähelepanelikud ning äh, äh, peame ühesõnaga tegutsema väga täpselt ja põhjalikult, vastasel korral võivad tulemused olla märksa halvemad kui praegune olukord. aitäh teile! niisiis äh, kõnelejate nimekiri on nüüd äh, lõpule saanud. minul on aga väiksed kahtlused, kuna tänapäeval kasutavad ettevõtteid juba üsnagi hästi arenenud äh, tehnoloogilisi võimalusi ning äh, nad teevad seda niikuinii edasi, mõelgu meie sellest mida tahes. ja on selliseid valdkondi, kus digitehnoloogiad äh, ei huvi, paku rohkem huvi kui lihtsalt selleks, et lisainfot hankida, nii et oleks hea, kui oleks välja töötatud kontrolli ja jälgimistehnoloogiad eh, kogu protsessi ülevaatamiseks, et reeglitest kinnipidamist jälgida. Teie peate nende valdkondadega edasi tegelema ning võib-olla peaks neid paremini reguleerima Euroopa tasandil. ja võib-olla isegi maailma tasandil. sest eh, sest see võib paljudele hakata huvi pakkuma. meie oleme selle eest ka vastutavad. Teie peate tegutsema meie nimel ja nii edasi. niisiis on nüüd teil võimalus neile küsimustele vastata. Yes, data is the difficult one. Okay, try to suur aitäh. loodetavasti äh, tegime korrektseid märkmeid küsimuste kohta. ilmselt kõigile küsimustele me vastata ei suuda ikka alustame esimesest küsimusest, mis on äh, seotud äh, mõjuhinnanguga keskkonnale ja eh, põllumajandusele üritame rõhutada äh, raportis äh, seda, et tehnoloogiate võimalik mõju ei ole äh, sarnane kogu väärtusahelas ning ähm, on erinevusi mis on seotud võib-olla suurusega ning äh, see investeerimistüübiga ning kui me räägime äh, talu suurusest, siis ei ole juttu siin ainult investeerimise mõjus, vaid ka äh, võimaliku kasu mõjus ning GSA Galileo agentuuris läbi eh, mõju-uuringu, mis näitas, et, eh, et satelliittehnoloogia kasutamine mõjub positiivselt ainult teatud suuruses äh,, suuruses äh, põllumajandusettevõtteid, sest tihtipeale olid äh, kulud sellest suuremad kui tulud vastasel korral. ning on selliseid teste ja ka tõendeid, et selliseid ja on ettevõtteid, kes neid teenuseid müüvad, kes mõjuvad, müüvad kes müüvad selliseid teenuseid, et suurendada tootlikkust ja tõhusust ning loomulikult andmed on äh, tegelikult äh, turul äh, olemas, ma ei kutsu neid konkreetselt teadusuuringuteks, aga see on ühesõnaga seotud uuringutega, mis on praegusel hetkel turusel, turul juba olemas. ning kui me räägime siin plokiahela tehnoloogiatest või kunst või tehisintellektist, siis me oleme selle tegevuse algusjärgus, nii et äh, ka võib öelda, et mõjud kindlasti ei ole kõikjal sarnased. ning üks element, mida siin mainitakse, on jagamismajandus, mis võimaldab ilmselt ka väiksematel põllumajandusüksustel sellest kasu saada me oleme alles algusfaasis, kuid juba praegu näeme eh, positiivseid mõjusid, mis eh, aitavad paremini eh, kasutada ära põllumajandusmasinaid, ilmselt on olemas võimalusi sellest innovatsioonist kasu saada, mis ilmselt nüüd vastab ka mõnedele hilisematele küsimustele, kuid see küsimus, mida te puudutasite, on asjakohane ning äh, me mainime seda, kui räägime sellest, et äh, põllumeestel ei ole võimalik äh, olla riski ainukesed riskeerijad, eriti just väiketootjad tahavad kindlalt olla selles et suuremad ettevõtted, mis, et, et mis testivad neid tehnoloogiaid, on ka äh, need, kes vastutavad selle eest, kui äh, tehnoloogia läbi kukub. sest katsetama peab korduvalt, enne kui jõutakse, äh, jõutakse positiivse tulemuseni nii et ähm, see on stsenaarium, mida peaks kindlasti arvesse võtma. nagu ma ütlesin, tehnoloogia areng ei peatu. Äh, praegusel hetkel on ka mitmeid äh, suuri tegijaid, mitte Euroopast, äh, kes investeerivad äh, sellesse tehnoloogiasse, kes need turule toovad sellisel kujul, et äh, see tekitab aina suuremaid monopole, nagu seda eelnevalt ka mainiti. ma tahaksin sellele lisada midagi meie ei otsustanud digitaliseerimise poolt või vastu olla, meie vaatasime lihtsalt äh, olukorda, äh, vaatasime, äh, kuidas tehnoloogia areneb maailmas ning mõned saavad sellest väga palju kasu ning nagu Monika ütles, tohutu suured hargmaised ettevõtted, turujõud toetavad selliseid trende. ainus, mida kindlalt teame, on see, et need, kes selles osalevad, saavad sellest kasu, see suurendab nende sissetulekut ja konkurentsivõimet ja küsimus on nüüd selles, kuidas ähm, teised eesmärgid, näiteks mis on seotud keskkonna, sotsiaalse kaasatusega, kliimamuutuse küsimustega, ähm, sellistest arengutest samuti võiksid kasu saada, sõltumata sellest, kas see on hea või halb meie jaoks äh, ei ole küsimus selles, kas see on hea või halb asi, vaid äh, kuidas on võimalik arvesse võtta kõiki erinevaid eesmärke ja äh, kasutatakse ära nendest arengutest tekivad võimalused mm. -hmm ning äh, nende väljakutsetega äh, äh, rääkides võib öelda, et peaks nende võimalusi ära kasutama selleks, et maapiirkondade probleeme lahendada. näiteks teadmiste ja info jagajad saab, peaksid sellest väga palju kasu saama ning täienduseks selle küsimustele eesmärk on saada võimalikult põhjalik ülevaade erinevatest tehnoloogiatest ja sellest, milline kasu võib neist olla. loomulikult ei kasuta need kõik, lahenda need kõiki põllumajanduse probleeme, see on selge. ning mis puudutab keskkonnakaitset et kasutada äh, vähem väetisi ja vett, siis äh, tehnoloogiad, asjade internet, sensorite kasutamine äh, ja jälgimine ning info kogumine on äärmiselt olulised, need aitavad ennetada ja võt-, Äh, ja sihtotstarbeliselt kasutada ehk äh, väetiseid mitte kasutada selleks, et ära hoida haigusi, vaid ainult siis, kui tõesti reaalne probleem tekib. ning äh, ning selle asemel seda, selle asemel, et äh, kasutust täielikult äh, ära kasutada, lihtsalt tuleb paremini kasutada sihtotstarbeliselt ning äh, teine küsimus on selles, et äh, mitte ei ole eesmärgiks alati tootmismahtusid tõsta, kui toodetakse nutikamalt, võivad tootjad ka oma sissetulekut suurendada, kuigi tarbimine jääb stabiilseks. There's the big one. You kidding me? <laughs> um, one ele- üks äh, asi, mis kindlasti on otsustava tähtsusega ja mida on raske käsitleda, aga millega peab arvestama, on see, kuidas äh, tehnoloogia saab ja peaks muutma põlluharimisviise. ja kui kõnelda põllumajandusettevõtjatega, siis nad on tihtipeale stressis, et nad peavad veetma liiga palju aega arvuti ees, andmetega tegelema, tegelema millegagi, mis ei ole nende töö. Nad tahavad olla põllu peal, teha seda, mida nad teevad. nii et, et üks probleem on ka see, et kuidas kasutada kogu seda infot ja andmeid sellisel moel, et äh, põllumajandusettevõtja tõesti saab selle info, mida ta vajab otsuse tegemiseks, aga ta ei pea muutuma eksperdiks mingil alal, milles ta ekspert ei ole ja milles ta ekspert ei taha olla, nad ei tahagi olla suurandmete analüüsi eksperdid ja see mõjutab ka seda väärtusahelat. ma ütlesin, et eh, idufirmad võivad või agrotehnoloogiafirmad saavad selle eh, väärtuste ahela osadeks, eh, sellepärast et põllumeestest ei saa andmete analüütikuid või andmete töötlejaid. Nad lihtsalt vajavad infot selleks, et langetada otsuseid, mida vaja, kui selleks aeg käes on. jah, siin on kompromiss selle vahel, kuidas tehn-, digitaalne tehnoloogia mõjutab väärtusahelat ja millisel äh, väärtusahela äh, hetkel need äh, ettevõtted peaksid sisenema, et nad ei muudaks seda asja, kuidas põllumehe, põllumehed käituvad, nemad tahavad olla ikkagi põllumehed, nad tahavad tõhusamalt tegutseda, teevad paremini seda, mida nad teevad, harida põldu. ja see on väljakutse tuleviku jaoks ma arvan, et andmete omamine on samuti väga oluline küsimus. ma ei usu, et äh, siin on vastus sellele, kuidas seda küsimust lahendada, vähemalt turg seda lahendust ei paku meie uurisime, kuidas äh, digitaaltehnoloogia mõjutab väärtusahelat, äh, sõltuvalt siis äh, sellest, kellega kõneldakse väärtusahelas. ja sõltuvalt sellest on ka vaatevinkel väga erinev, sest et täna on andmed väga tundlikud, aga andmed on ka raha mõnedele osalistele. andmete omamine tähendab seda, et ettevõte kasvab ju,, avatud juurdepääs andmetele ei või, pruugi mõnedele osapooltele meeldida. ja see ei kehti ainult põllumajanduses, see kehtib ka paljudes teistes valdkondades, kus toimub samasugune digitaliseerimise protsess. tegemist on suure aruteluga ja ma arvan, et tegemist on puhtalt poliitilise aruteluga ja siin ei ole mingit ühte vastust, mida konsultandid saaksid anda. andmete koha pealt äh, me uurisime ka erinevaid andmeliike me peame arvestama sellega, et andmed on erinevad, äh, nendega tuleb ümber käia erinevalt. Äh, on äh, puht tehnilised andmed, mis tulevad masinatelt, ähm, äh, siis on isikuandmed äh, ja loomulikult ähm, meil on siin andmekaitse üldmäärus kohe jõustumas ja, ja see samuti keskendub isikuandmete kaitsele ja kõik äh, need andmed, mis äh, anduritelt äh, saadakse, tehnoloogilistelt vahenditelt, kõik see, kuidas neid andmeid salvestatakse, säilitatakse, on samuti väga oluline, mida tuleb uurida, millele tuleb keskenduda lisaksin midagi andmete kohta Euroopa projektides toidu ja põllumajanduse internet ja agrimajade programm. seal räägitakse väga palju info infrastruktuurist ja ei räägita sellest, et kõik peaksid seda jagama, sest koostöö tegemine on väga keeruline. üks küsimus puudutas ka plokiahelat ma ei tea, kas me sellest juba kõnelesime, plokiahel registreerib tehinguid. see tähendab, et kõik, mis toimub, registreeritakse. ja inimesed ei pea seda kõike kontrollima, suureneb läbipaistvus, leitakse probleemide allikaid seda saab kasutada ka kliima eh, otstarbeks, CO2 heitmete vähendamiseks näiteks. ja eh, saate ülevaateid koostada selle väärtusahela kohta väga tõhusalt. ja mm, see eeldab usaldust põllumajandusettevõtjate, tarbijate vahel ja kuigi mitmeid uuringuid ja eksperimente on äh, läbi viidud, ei usu me, et sellel koheselt mingit suurt mõju on, aga see on huvitav tehnoloogia, millele tasuks keskenduda. mis puudutab ähm, veel plokiahelat, siis kaks asja, mis on väga olulised. Äh, kõigepealt ei ole mingit äh, reguleerivat asutust või raamistikku ja teine oluline asi on see, et äh, see on äh, koodikindel, tähendab kogu info on krüpteeritud. nii et, et kõik need andmed, mida saatja ja adressaadi vahel vasu-, vahetatakse, on krüpteeritud ja sellepärast nimetatakse seda turvaliseks ja äh, sealt ei saa infot äh, kustutada või muuta, kui see on registreeritud. ja äh, seetõttu seda ei saa selle väärtusahela mingi osaline seda muuta paar aastat tagasi meil oli munade saastumise juhtum Prantsusmaal ja väga raske oli aru saada, kust see äh, väärtusahelast, millisest etapist see saastus alguse sai ja, ja kuhu need äh, saastunud munad läksid. ja see on näide sellest äh, valdkonnast, kus plokiahela tehnoloogiast võis kasu olla, kui äh, info on turvaliselt registreeritud ja see on kõigile osapooltele läb-, kättesaadav, siis on võimalik kindlaks teha, kus väärtusahelas see saastumine aset leidis, millised tarnijad ja millised turustuskanalid olid siis mõjutatud. kui rohkem küsimusi ei ole Äh, sellega lõpetame täl-, selle arutelu. jah, tegemist on väga ulatusliku teemaga. aga loomulikult info äh, jagamine ja mingi kord infovahetuses on, jagamises on väga oluline see on hädavajalik ja oluline selleks, et oleks progress ja innovatsioon. kui põllumajandusettevõtja peab langetama otsuse, siis ka tema peab analüüside tegemisel osalema jah, loomulikult nõustamisettevõtted võivad statistika ette valmistada, aga Äh, lõppotsus on ikkagi äh, põllumajandusettevõtja kätes. me ei saa oodata, et põllumajandusettevõtja lihtsalt põldudel ringi kõnnib ja muud midagi ei teegi äh, mulle tundub, et põllumehed hakkavad uute asjadega harjuma ja nad on valmis asjadele rohkem üldiselt lähenema. kasutama infotehnoloogia vahendeid. ma arvan, et see on teema, mille juurde me tuleme tagasi ka tulevikus. järgmisel ametiajal suur aitäh teid, suur aitäh selle analüüsi ja ülevaate eest. Te tõstatasite väga asjakohaseid küsimusi mis juhatavad sisse uue etapi tehnoloogia protsess, progressi vallas teeme nüüd kaheminutise tehnilise pausi, enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. niisiis, läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. enne kui tervitan külalisi, tahaksin teile öelda, et nüüd toimub avaline kuulamine ÜPP tulemusraamistiku edenemise vallas ja see kuulamine on siis osaks meie õigusloomealasest tööst ÜPP-ga pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. me läheme rohkem tulemustele suunatud ÜPP poole. see on oluline komisjoni poolt välja pakutud reformipaketi osa. tänase kuulamise eesmärk on hinnata ja arutada praegust Äh, ühtset hindamis- ja seireraamistikku ning ähm, õppida äh, siis äh, ka nendest ettepanekutest, mis õigusloomealane ettepanek sisaldab. tahaksin tänada kolme kõnelejat, kes olid valmis sellel kuulamisel osalema ja läheme aruteluga edasi, annan sõna meie esimesele eksperdile, härra Antonio Limonele, kes on Instituto Soprofilactico Sperimentale del Mezzogiorno peadirektor ja siis saab sõna meie teine ekspert, härra Tšubak, kes on äh, Bosnani ülikooli loodusteaduste äh, õppejõud ja lõpetuseks annan sõna meie kolmandale eksperdile, härra Yves Madrele, kes on Farm Europe'i president ja moderaator ja nüüd annangi siis kohe sõna härra Antonio Limonele. palun. suur aitäh, esimees. kõnelejal kahjuks kadus ära mikrofon mina olen ise eh, eh, pärit Lõuna-Itaaliast eh, ning Ehm, iselt e, e, ning e, esindan siin oma instituuti, mis tegeleb toidu turvalisusega ning me jälgime toote turvalisust tarbijate jaoks ning tahaksin rääkida kõigepealt oma strateegilistest eesmärkidest ning oleme Eh, eh, välja töötanud eh, siis sellised kampaaniad ja programmid, mille sees hulgas on koolitus, ümberstruktuurimine, noorsootöö ning ning samuti teeme tööd rohelise, rohestamise nimest, nimel, et kaitsta keskkonda, kes on meie jaoks olnud väga oluline eesmärk, on kriisi vältel on see olnud üks meie põhilisi tegevusvaldkonda ning samuti ka solidaarsus, solidaarsema äh, see küsimusega äh, ning see äh, ongi nüüd siis see, mis meie jaoks on territoriaalsuse küsimus ning meie piirkond kampaania ei ole homogeenne, see on väga eripalgeline ning, ning e, ning äh, äh, äh näiteks äh, ÜPP reform võiks mõjutada bioloogilist mitmekesisust meie piirkonnas ning seda võttes arvesse, et meil on väga erineva Äh, äh, erinev palgeline maastik ja geograafiline ülesehitus. Äh, oleme siin paika pannud mõningad eesmärgid ja parameetrid. mõnes osas on siin ka veel tööd vaja edasi teha, kuid üldine jälgimisraamistik ning hindamisraamistik, millele keskendus ÜPP aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, äh, on seotud ka jälgimis-hindamisküsimustega ning äh, see ühtne raamistik äh, peab arvesse võtma kahte elementi. üks on see, mis on seotud riikidevahelise analüüsiga ning teine riigisisese kontrolliga, mis äh, vaatab üle täpsemad äh, eesmärgid äh, ja nende täitmise nii riiklikul kui regionaalsel tasandil. ning olime, panime paika neli indikaatorit ehk siis süsteemsed kontrasti äh, ehk võrdlused, tulemuspõhised, mõjupõhised eh, ning eh, meie jaoks eh, on, oleks vaja kogu süsteemi lihtsustada, näiteks tulemusraamistik vajaks meie arvates ka eelarvet iga, eelarvet, et iga-aastase kontrolliga tegeleda, sest äh, Eh, praegune, eh, praegused muutused võivad kogu süsteemi eh, jäigemaks ja keerulisemaks muuta. ning meie üks eesmärkidest <laughs> ning rääkides nüüd siin sekkumistasandist äh, ja äh, lävendist, vastutusest, äh, kvaliteedist ja tulemuslikkusest, läbipaistvusest ning siin on oluline rääkida ka kaugkontrollidest, üht, mis peaksid olema oluline lahutamatu osa Euroopa Eh, siin oleks vaja eh, selga, selgeks teha ka eh, selged eesmärgid ja samas tuleks paika panna ka piirangud ja raamistikud. praegune tulemuspõhisuse kontroll eh, ning lihtsustamine eh, peaks tähendama siis eesmärkide mõõdetavust, eh, kuid tegelikult oleks vaja seda süsteemi lihtsustada. praegused indikaatorid ei puuduta ainult kulusid, vaid ka tulemusi ning väga palju on hämmeldust ning segadust sellise eh, ÜPP maaelu arengumudeli osas ning eh, see tekitab suuri raskusi ka eh, Itaalia ehm, ehm, keskvalitsuses ja regionaal-, kohalikes omavalitsuses, sest on raske aru saada selliseid keerulisi ja vastastikku dubleerivaid äh, Ehm, kontrolli ehm, meetmeid. Eh, on muidugi hea, et eh, välja töötatakse kontrollimeetmed Brüsselis, kuid samas, eh, kuidas seda teha, võttes arvesse, kuidas kontrollida inimest, kes elab tuhandete kilomeetrite kauguses, kuidas kõige paremini investeerida, seda on raske teha Eh, on väga-väga keeruline. ning eh, lahendused eh, peaks kaasama tulemuspõhisust ning äh, selge on see, et kui äh, on äh, teatud tingimustes, kui selge on see, et kui keegi on investeerinud, siis ta tahab teada, kas tulemusi on toimunud, kas tulemused on saadud reeglite kohaselt. see tähendab aga seda, et meil oleks vaja sellist hinnangut, mis nende output'i indikaatorite osas ei saa, me ei jäta võimatult suurt valikuvabastust, vabadust. niisiis on meil vaja mängida väga äh, äh, peent mängu, peame äh, üritama võimalikult palju andmeid koguda ning võib-olla peaks olema oluline ka oluline oleks paika panna äh, Äh, ka need tingimused, millele toetudes eesmärgid äh, paika pannakse. sest äh, juba praegune süsteem on väga keeruline ja väga koormav tootjate jaoks. meil mm, oleks vaja äh, välja töötada indikaatorid, mis äh, võtaks arvesse ka tootjate vajadusi, neil peaks olema ühised nimetajad, mis äh, võtaks äh, arvesse ka vajadust jätkusuutliku põllumajanduse poole liikumiseks ning toetust tuleks ühendada ettevõtete jaoks, kes on oma tegevust võimalikult hästi äh, edendanud. kui ma vaatan ÜPP-d, äh, mis on välja töötatud kahe tuhande kahekümne esimesest kahekümne seitsmenda aastani, siis ma näen, et see on tulemuspõhisusele äh, toetuv, kuid sõltub ka sellest, kuidas tulemusi äh, analüüsida ja hinnata. kui me räägime näiteks minu kodupiirkonnast, siis ainult tulemuspõhisust on raske analüüsida, näiteks mõningates maapiirkondades näiteks eh, selline eh, tee, selline küsimus nagu eh, karjapidamine, mis on väga vana, juba seitsmendal sajandil enne Kristust rääkis Homeros karjastest ning põhimõtteliselt meie karjased teevad endiselt sedasama, mida nad tegid Homeruse aegadel. nüüd rääkida mingisugusest äh, arengust, tehnoloogiast äh, sellises äh, kontekstis tuleb arvesse võtta võimalik ka selliste programmide loomist, mis võtaks arvesse, et territooriumid on äärmiselt mitmekihilised ja keerulised ning äh, vastasel korral äh, me kaotaksime väga palju. niisiis äh, kui me ei, kui me ülikonda õmmeldes ei vaata, mõtle, ei, ei proovi seda ülikonda sellele, kellele see mõeldud on, siis see hiljem ta hästi ei istu. seega meil on vaja kulutada mõistlikult mõeldes äh, suurendades usaldust territooriumite ähm, äh, vastu ning sellised äh, programmid, mis pandaks kokku võimalikult põhjalikult ja tähelepanelikult, et ressursse ei raisataks ning ning traditsioonid ei kaoks, sest Euroopa on meie jaoks liiga oluline et äh, sellised tarkused ja teadmised ei kaoks, et selline maaelu jääks alles, sellised tooted jääks alles, äh, et me suudaks neid rohkem äh, väärtustada ja mitte hävitada. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do wypowiedzi aitäh! meie järgmine kõneleja on professor Šubak, teil on sõna. lugupeetud esimees, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin öelda, et ma olen majandusteadlane mind huvitab õigusloomeprotsess. aga kuna me räägime tulemusraamistikust, siis paluti mul tutvustada teile meie uurimistöö tulemusi. mina olen pärit Poolast. minu näited seetõttu pärinevad ka Poolast kõigepealt äh, räägin äh, oma ettekandes ülesehitust, räägin neljast erinevast valdkonnast. kas te tahate, et ma jätkan inglise keeles, küsib kõneleja. ma räägin aeglasemalt, ütleb ta siis. esimene teema puudutab toetust, sissetulekutoetust ja ja põllumajandusettevõtete liikide defineerimist. kõigepealt peame vaatama, milline on äh, Euroopa põllumajanduse mudel, meie põllumajanduse mudel põheneb peretaludel ja seetõttu võtsime arvesse kolme kriteeriumit Neist esimene on see, et me räägime siis perefarmidest, äh, äh, ettevõtetest, mis kuuluvad üksikisikutele. rohkem kui viiskümmend protsenti tööst äh, tehakse siis ära oma jõududega, pereliikmed teevad seda. ja on ka majanduslik kriteerium majanduslik tulemus. me eeldame, et ähm, keskmine palk sõltub sellest, kuidas me seda teemat vaatleme. nüüd, äh, millised on need tulemused äh, kaheteistkümnest miljonist põllumajandusettevõttest, kui me äh, jätame kõrvale kümme protsenti siis äh, saame kuskil viis miljonit äh, ettevõtet umbes nende puhas miinimumkriteerium neli miljonit äh, ettevõtet Äh, siis äh, suured äh, põllumajandusettevõtted ei ole ka pereettevõtted, nii et kui me läheneme siin miinimumpalga kriteeriumi alusel, siis kolm koma kuus miljonit perefarmi on meil siis kui vaatame nüüd selle neto keskmise palga alusel, siis me jõuame viiesaja tuhande äh, pere farmini, mis äh, mõjutavad viis protsenti nendest ettevõtetest annavad siis kakskümmend protsenti väärtusest. nüüd äh, siin näete erinevaid riike, ka siis äh, ühistuid. kui me vaatame, äh, siis me näeme, et, et äh, väga vähe on selliseid ettevõtteid, mis toodavad äh, Äh, sama palju kui äh, need äh, väikesed pereettevõtted ja tahaksin ühte asja rõhutada ühtse põllumajanduspoliitika lähtepunkt peaks olema investeeringutel, uuenduslikel investeeringud. ma tuginen Poola mudelile aastatel kaks tuhat neli, kaks tuhat seitseteist ja te näete need punased tulbad Äh, näitaks, et äh, mis juhtuks siis, kui ei oleks üldse põllumajanduspoliitikat ja seda ilma otsetoetusteta, äh, mis on just nimelt suunatud investeeringuteks, kaasajastamiseks ja nagu te näete, see netoväärtus näitab, et investeeringud Äh, mis on olnud siis kasvuteguriks alates kahe tuhande neljandast aastast, äh, on kuskil viis miljardit eurot. kui äh, panna kokku kõik see, mida Poola on saanud sellest ajast saadik, kui Poola oli Euroopa Liidu liige, Äh, siis äh, paneme siia ka need otsetoetused, äh, siis me näeme, et investeeringud põllumajandusettevõtetes on suurenenud ja suur osa nendest investeeringutest on innovaatilised. mis puudutab nüüd tööstust, siis kui vaatame näiteks kulujärgi, siis näiteks köögiviljad, jah teised on natuke väikse, väiksemal äh, tasemel, aga see on ikkagi äh, märgatav, nii et, et ähm, äh, siit me näeme, milline on see netoväärtus ja milline on põllumajandusettevõtete reaktsioon investeeringutele. Te näete, et kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal oli majanduskriis, mis näitajaid allapoole viis aga kui vaadata, äh, siis te näete, et investeeringud äh, põllumajandus- ja toidutootmisse on kasvanud ja äh, selle tulemusena on tekkinud ka teatud vastupidavus ja me saame jätkuvalt investeerida. veel üks asi, mida ma tegin, ma kaalusin ÜPP teise samba paindlikkust ja kõigepealt räägiksin oma meetoditest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 Äh, kasutasime, milline oli nende eesmärk, kas, äh, kui meil oli tööstusmudel, siis äh, kas peaks toetama investeeringuid või oleks vaja hoopis sellist sotsiaalses mõttes jätkusuutlikku põllumajandust või peaks pöörama tähelepanu keskkonnadirektorile, selle asja jätan vahele, see puudutas otsesemalt Poolat, aga nüüd lähen siis otse Euroopa Liidu juurde tegemist on erinevate kriteeriumitega, siin meil on kõigepealt administratiivsed kriteeriumid äh,, ja siin on meil ka mm, äh, need kriteeriumid, mis puudutavad siis toetuste saajaid. Nad äh, peavad olema maapiirkondades, nad peavad olema omanikud, äh, nad peavad olema seotud tööstus, agro sektoriga ja peavad tegema investeeringuid sotsiaalsfääri, keskkonda, siin me oleme kõik need elemendid kokku võtnud ja siin meil on kõik need meetmed kõikide riikide kohta, ähm, mida me siis kasutasime statistiliselt, ähm, paneme need riigid siis kolme erinevasse gruppi, näitan teile tulemusi äh, ja näitan, millised on siis sellised peamised tagajärjed, äh, siin te näete Ühendkuningriigi, Taanit ja nõnda edasi Te näete, mis juhtus aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, eelmise programmeerimisperioodi jooksul ja viimane on siis need keskkonna aspektid. nagu te näete, kõige äh, rohkem äh, on äh, just riigid investeerinud põllumajandusettevõtetele ja need on riigid, mis on poolel teel eh, siis eh, nii-öelda tootmisse ja, ja keskkonda investeerimisel ja siin eh, te näete see põllumajandusettevõtete keskmist suurust ja te näete ka, millist rõhku nad panevad keskkonnale. ja siin peitubki kõige suurem lisandväärtus põllumajandusettevõtete jaoks ja te näete ka, milline on siis äh, mõju nendele inimestele, kes nendes põllumajandusettevõtetes töötavad ja äh, kui äh, me meetmeid niimoodi keskkonnaga ilusasti kooskõlastame, siis see on oluline ja lähen nüüd otse oma lõppjärelduste juurde, et te näete, et vahendite eraldamine liikmesriigide tasandil on vastavuses liikmesriigide arenguga, kõik on seotud tootlikkusega, tootmisega ja võimalustega osutada ka siis abi sellistele val-, vabatahtlikele valdkondadele nagu keskkond ja Äh, siin te siis näete, milline on olukord praegu liikmesriigiti, kes on kõige rohkem teinud, mis on veel vaja teha. ja nii palju tahtsingi rääkida siis Euroopa Liidu äh, abist. ja äh, kui ma rääkisin väga kiiresti, siis on väga palju äh, Äh, aega läinud mööda sellest, ähm, kui ma ei ole tegelenud selle otsetoetusega ja mulle tundub, et nad on äh, liiga vähe kasutatud põllumajanduste poolt äh, keskkonnas, põllu poolest kuskil seitsekümmend protsenti kakskümmend viis protsenti läheb investeeringuteks ja viis protsenti Eh, siis kulutusteks, mis ei ole otseselt eh, seotud tootmise või investeeringutega. niisiis eh, kõigepealt, mis on seotud siis tootmisega, investeeringutega ja siis need, mis on seotud ettevõttega, aga ei ole seotud tootmisega, investeeringutega. aitäh ja nüüd anname sõna meie kolmandale eksperdile Farm Europe'ist härra Maadre, teil on sõna, palun. aitäh, lugupeetud esimees, aitäh, et mind siia kutsusite. daamid ja härrad, ma olen siin täna siis mõttekoja Farm Europe esindajaga ja ma räägin ka oma vanas rollis, nimelt Äh, äh, ÜPP abirahade väljamaksmise asutuse juhina siin äh, Euroopa Liidus, nii et, et tahaksin ka sellega seoses mõningaid mõtteid teiega jagada. ÜPP raamistik on väga oluline selleks, et ÜPP oleks edukas Teie kaasseadusandjatena peate valima õige tee ja Äh, see valik, mida me teilt ootaksime, äh, peaks tooma sellise äh, põllumajanduspoliitika, mis on tõhus, arusaadav, läbipaistev, läbipaistev ka raha kasutamise osas kui me räägime haldusraamistikust, siis on vaja teha terve rida poliitilisi valikuid. küsimus, mis Äh, võib-olla komisjoni poolt esitati, on see, et kas äh, äh, me tahame muuta ÜPP tulemuslikumaks põllumajandusettevõtlate jaoks, kodanike jaoks ja ka maksumaksjate jaoks. nii et, et nähtavam, arusaadavam, tõhusam. täna ÜPP on mehhanism, kus põhireeglid on paika pandud Euroopa Liidu tasandil, nagu kolleegid siin juba rääkisid. Need põhireeglid, nende arusaadavus pannakse paika siis kaasseadusandjate poolt ja neid siis kohaldatakse liikmesriikides Äh, põlluma-, põllumajandusettevõtete poolt ähm, ja neid kontrollivad siis makseasutused ja samuti äh, komisjon ja samuti topeltkontroll, äh, mis peab siis tagama selle, et kõik sujub ähm, ja tegelikult ähm, on väga palju probleemide allikaid, mis asja siin keeruliseks teevad. millised on siis komisjoni jaoks täna prioriteedid et ähm, meil oleks äh, midagi sellist, mis oleks paindlikum, tulemuslikum, et meil oleks äh, selline vähem bürokraatlik Euroopa raamistik, äh, mis jätaks võimaluse liikmesriikidele riiklikke strateegiaid rakendada, riiklikke horisontaalseid meetmeid paika panna, selliseid, mis on nende jaoks arusaadavad reeglid ja meetmed, mis on ette nähtud riiklikes strateegilistes kavades, samuti kontrollipoliitika, karistused. sellel alusel oleks meil kakskümmend seitse erinevat raamistikku, mis siis komisjon peaks heaks kiitma ja komisjon on teinud ettepaneku Äh, mida ütleksid riiklikud sertifitseerimisasutused. nii et, et meil toimub ka selline topeltkontroll täpselt nagu ähm, äh, praegugi, aga lihtsamas vormis. Äh, see oleks, teeks asja lihtsamaks nii komisjonile kui ka põllumajandustootjatele põllumajandusettevõtjad peavad ähm, äh, ikkagi äh, alluma karistustele ja sanktsioonidele nagu tänagi, isegi rohkem. Äh, aga me peame mõtlema ka sellele, et riiklikud sertifitseerimis- asutused äh, lihtsalt äh, arvutavad välja ühe või teise meetme kulud ja seda vaatavad, kas vahendeid on õigesti kasutanud, leiavad veomäära ja see ongi selle mehhanismi eesmärk ja makseasutused, mul on seda natukene raske ette kujutada või ma arvan, et Äh, liikmesriigid, ähm, kontrollikojad oleksid sellega nõus, äh, äh, kuigi kaasseadusandjad on sellise ettepaneku teinud, ähm, aga me tõesti ei tea, kas sellisel juhul oleks maksumaksjate raha tõhusalt kasutatud. nüüd lisaks esimesele tasemele peaks olema siis ka teine tase, iga-aastased tulemused mis tugineksid siis statistilistele andmetele, äh, tervele reale kaasustele või meetmetele, mida on äh, uuritud äh, ühes või teises valdkonnas ja loomulikult võimalus oleks ka maksed siis peatada või ja kolmas tase muudutab siis juba tulemuste põhist lähenemist ja äh, me teeme ettepaneku, et äh, saaks siis näidata, millised on tulemused. Äh, millised on tulemused siis sellest ÜPP ettepanekust, kui rakendatakse erinevaid meetodeid ja mulle tundub, et juba praeguses etapis me võime öelda, et, et see topeltkontrolli puudumine on positiivne. seevastu on ka selliseid elemente, mis on vähem meeldivad. nõukogus ja parlamendis on arutatud seda lihtsustamise nõuet. kui me tõepoolest toetame põllumajandusettevõtteid. kas me tõesti tahame, et nende elu oleks täpselt samasugune ja kas me tahame, et liikmesriigid võtaksid vastu sellise ÜPP raamistiku ja mis tagaks siis ka avaliku sektori raha mõistliku kasutamise ja siis paneme paika veel ka iga-aastase tulevikuraporti, minu paremal käel istuv kolleeg mainis äh, kõik need probleemid, mis te, seonduvad selle iga-aastase ülevaatega, lisaks sellele veel äh, mitmeaastane süsteem. veel üks asi, mis minu arvates äh, on oluline ÜPP-l on praegu kakskümmend seitse erinevat riiklikku äh, regulatsiooni, mis on erinevad tõhususe, arusaadavusega, kontrollid, karistused, sanktsioonid on ka teistsugused äh, ja meil põllumehi ühes riigis koheldakse teistmoodi kui teises riigis ja meil tegelikult ei ole seda ühtset ÜPP-d. ja lõpetuseks kaasseadusandjatel on valikuvõimalus, kuigi äh, see on äh, mõnevõrra piiratud parlamendi poole pealt, ähm, aga parlament ja nõukogu, teie seadusandjatena olete arut-, aruandekohustuslikud põllumajanduse ees, ähm, et see tulevane ühtne põllumajanduspoliitika oleks tõhus nüüd ähm, räägiksin natukene tulemustest et äh, kodanikud saaksid äh, tõesti mõõta tõhusalt selle paki tulemusi, äh, kes näeksid, millise tulemuse see üks euro annab, mis on investeeritud. ja selleks näeme ette siis sellise iga-aastased indikaatorid mis tuginevad statistil-, tegemist on sellise statistilise meetmega ja me tahaksime, et oleks ka selline mitmeaastane süsteemis, süsteem, mis põge-, põge-, põhineks just nimelt siis äh, võetud meetmete tulemuslikkusel. Mm, äh, ja see võimaldaks siis tulemust nii-öelda ka raamatupidamise keeles väljendada. ja üks mure meie ja teie jaoks, millal Äh, sellise mm, tulemusega äh, äh, teha kasu keskkonnale ja majandusele mm, uues ÜPP-s kas me ütleme, et nii palju meetmete jaoks sambale A ja nii palju B-le ja nõnda edasi, kas see oleks usaldust äratav lähenemine, kas see oleks ootuste kõrgusel äh, Äh, mida selle tulemuslikkusega seotatakse ja mulle tundub, et tänaseks on palju tööd tegemata, näitajad on väga nõrgad. Äh, näitajad selle ÜPP mõju kohta. Äh, need võimaldaksid mõista ühtse põllumajanduspoliitika tõhusust ja probleeme tulevikus poliitikas, mida hakatakse siis hindama mitme aasta tagant nii et, et selle teemaga on meil suuri probleeme ja lõpetuseks, härra president, daamid ja härrad äh, mulle näib, et praegused sätted tegelikult äh, sisaldavad kahte positiivset elementi. Need äh, riiklikud strateegiad kõigepealt, need viiakse rohkem kooskõlla esimeses sambas tehtud valikutega. teiseks tõhusalt ähm, on võimalik ette näha äh, täpsem meede äh, siis nende tagajärgede kohta, mida ÜPP rahastades rahastatakse. ja me peame tegema tööd näitajatega ja ma arvan, et me ei saa olla rahul nende näitajatega, mis on välja pakutud. Äh, need ei ole tulemuste resulta-, indikaatorid meil on äh, vaja äh, midagi, mis meile maksumaksjana kinnitab, et, et rahva raha kasutatakse korralikult ning äh, et meil oleks ka õiglane meede üle kogu Euroopa, mis puudutaks kõiki põllumajandusettevõtjaid ja selleks mulle tundub, et meil on vaja kindlasti lihtsaid reegleid Ehm, mida ei defineeri kaasseadusandjad, ma saan aru, et see on see töö, mida te täna teete. reegel peab olema lihtne, see peab olema defineeritud ühenduse tasandil. Ehm, asju tuleb minimaalselt kontrollida ja ehm, liikmesriikide poolt, kellel on ühised tegutsemisalused ja karistused ei tohiks ka varieeruda nii palju, et tekiks soov ühest liikmesriigist teise kolida tuleks arvestada Äh, loomulikult äh, baaskokkuleppele tuginedes äh, asjaolu on, et ühes regioonis ei pruugi asjad olla täpselt samamoodi nagu teises ja jätta liikmesriikidele ja põllumajandusettevõtjatele võimalus pakkuda välja õiglaseid meetmeid ja ma arvan, et selles valgu-, valguses peaks agrikomisjon tegutsema Äh, niimoodi saaksime reageerida paindlikkusele. komisjoni ettepanek äh, kontrollida sertifitseerimisi asutusi on lihtsustamine ja see tuleb säilitada. ja miks äh, seda teha täna ka ÜBB endaga? lihtsustamine võiks paljusid asju parandada. mulle näib, et kui me tahame rääkida tulemustele suunatud ÜPP-st, eh, siis meil on vaja just nimelt sellist mitmeaastast hindamist, sest iga-aastane hindamine seda ei võimalda, me lihtsalt eh, nii-öelda sörgime sündmustel sabas. Eh, meil on vaja selliseid näitajaid, mis suudaksid näidata tõhusalt, millised on need keskkonnahüved ja majanduslikud hüved Äh, mis erinevatest ÜPP-st rahastatud meetmete läbi on saavutatud. Äh, jah, loomulikult äh, läbirääkimised seisavad veel ees, aga seda tuleb nõuda, teil oli täna siin juba üks arutelu. me ei ela Euroopas, kus suur osa ettevõtetest on digitaalsed. võib-olla peaksime siiski Äh, mõtlema, äh, et meil oleks selline mingi keskmine äh, meede, mille alusel me saame öelda, et me jah, me arvestame põllumajandustootjatega, kes ka muutusi läbi teevad. ja see oli see, millest tahtsin täna teiega rääkida. niimoodi saavutaksime tulemisraamistiku, mis oleks ootuste tasemel ja mis oleks ka äh, sidus ja kooskõlas äh, põhireeglitega, mis kehtivad kõigi jaoks äh, tasakaalustatud süsteemis. mit-, mitmeaastane selline tulemuste hindamine võiks olla tõhus. ja sellega ma lõpetaksin, härra esimees. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, otwieramy pytania ze strony pani i panów posłów aitäh! nüüd küsimused saadikutelt. kes teist soovib sõna? härra Flanagan. kes soovib veel sõna? et me teaksime, kuidas aega hallata. Humor, pandanter. Mamy tak pan Agniu, pan De Castro, pan Flanagan, pan Jar, pan Danter. Czy jeszcze ktoś jest? Nikogo nie... Kas keegi veel soovib sõna? Olgu. Meil on kohal ka komisjoni esindajad. Niisiis, igaühel on sõna kolmeks minutiks. Ära Agniu suur tänu, härra esimees, mul on paar küsimust teisele kõnelejale ja siis üks kolmandale. teine kõneleja esindab Poolat ja ta rääkis äh, põllumajandustootmisüksustest, suurtest, suur, suurüksustest, suurusest ning selgus, et väikeste üksuste äh, inimeste sissetulek on väiksem kui miinimumpalk. minu küsimus on, kas nende öö, äh, kuidas nad on üles ehitatud, kas nii nagu Saksamaal ja Prantsusmaal, et inimesed tegelikult käivad mujal tööl kuskil tehases ning äh, siis hobi korras äh, peavad nädalavahetusel oma talu ning kas neid võib siis nimetada tõesti taludeks? ning teine küsimus teile. see puudutab keskkonnaskeeme, teist sammast Ühendkuningriigis. suur hulk talunikke tegelikult ei soovi osaleda nendes skeemides, sest need on keerukad, ma ise öö, öö, olen taot-, olen maksnud palju raha nendesse skeemidesse, aga ühtegi penni tagasi pole saanud. kas sama asi toimub ka Poolas ning kolmas kõneleja, kas see kogu tulemuslik, see puudutab kogu selle tulemuslik, tulemuspõhisete maksete kontseptsiooni. talunike üks ülesanne on kliimamuutuse leevendamine, ehk siis tuleb nii talu pidada, et maailma ilm paraneb. kuidas? Te eeldate, et äh, talunik näitab, et tema tegevuse äh, läbi ilm paraneb. kuidas ta saab tõestada, et äh, ta on hästi tegutsenud? minu arvates on see hea lakmus, tulemustest, äh, mis näitab ka, et kogu see süsteem on tegelikult väär. härra De Castro. tänan, esimees. suur aitäh kõigile kõnelejatele, kõigile ekspertidele, äh, kes äh, meiega oma kogemusi jagasid. ma tahaksin esitada küsimuse Yves Madrile kas ma saan õigesti aru, et horisontaalse määruse ettepanek jätab liikmes, riikidele võimaluse paika panna teie eesmärgid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks ning äh, annab ka võimaluse hinnata äh, võimalust ja võimekust eesmärkideni jõudmiseks. see jääb kõik liikmesriikide pädevusse, kui ma nüüd õigesti aru sain, äh, siis Äh, on liikmesriikidel ka võimalikke riske, millised need võiksid olla. ettevõtted äh, peavad neid analüüsima. Äh, ja mille alusel saab öelda, et eesmärke pole saavutatud? liikmesriigid peaksid, kas nad peaksid siis mingisuguseid finantseerimisreegleid rikkuma või ning mis saab siis, kui liikmes äh, Eh, kuidas peaks see toimima, kus eh, liikmesriikidel on eh, põhiseaduslikult ette nähtud hoopis teistsugune regionaalne kord, kas iga regioon peaks paik, konkreetselt paika panema, paika panema eesmärgid, instrumendid ning ettevõtted, kes peaksid tegutsema nende et, eesmärkide poole liikumiseks. ehk siis milliseid lihtsustamis oleks vaja ette, lihtsustamisvõimalusi oleks vaja ette näha härra Flanagan uh,. Thanks very much for your uh, three pres-. aitäh nende kolme ettekande eest. Nad olid väga huvitavad, kahju, et siin rohkem kuulajaid ei ole, sest äh, nad olid üsna õpetlikud. tulemuslikkusest äh, mõistan ma elus nii, et äh, teile antakse raha vastavalt sellele, kui tulemuslikult te tegutsete, see on minu arvates õiglane süsteem inimesed pingutavad rohkem ning siis saavad selle eest ka rohkem raha. siis see, äh, kuidas aga suhtuda komisjoni äh, konvergentsuse ettepanekusse, mis tähendab seda, et seitsme, äh, meil on vaja seitsekümmend viis protsenti konvergentsust järgmise ÜPP lõpuks ainult. kuidas sellesse suhtuda, võttes arvesse, et süsteem on tulemuspõhine, siis miks peaks neile andma ainult seitsekümmend viis protsenti, teistele aga sada protsenti? see ei ole tegelikult ju tulemuspõhine süsteem siis. Äh, aitäh, härra esimees, kahjuks kuulsin ainult viimast ettekannet, seetõttu mu küsimus äh, võib-olla on suunatud kõigile kolmele. me oleme vist ühel äh, meelel, et uus komisjoni süsteem toob kaasa lisabürokraatiat Äh, äh, mis äh, tekitab lisabürokraatiat talunikele. kas see tulemuslikkus, tulemuspõhine süsteem tegelikult toob kaasa midagi positiivset talunikele? kui ei, siis on see ju mõttetu. teiseks, te kirjeldasite, te rääkisite seda, et meil on see Äh, tulemuslikkuse süsteem, erinevad ühised mõõdikud ning liikmesriigid panevad paika oma, oma strateegilised kavad. meil peaks olema siis ühine põllumajanduspoliitika kahekümne seitsme erineva asemel. siin komisjonis oleme me rääkinud nendest niinimetatud menüüdest, esimene samm peaks olema, et liikmesriigid kõigepealt esitavad oma kavad komisjonile ning siis äh, vaadatakse üle paremad tavad, mida saavad, saavad liikmesriigid omavahel vahetada, kas see võiks olla üks lahendus? mina isiklikult kardan, et kui liikmesriikide strateegilised kavad äh, siis äh, liikmesriigid võib-olla, Saksamaa võib-olla esitab üheleheküljelise kava, ning teised liikmesriigid kümneleheküljelise, seega me peaksime ka seda harmoneerima. kolmas küsimus. meil on siin kaks erinevat tasandit. kõigepealt komisjoni ja liikmesriikide vahelised suhted, mida tuleb reguleerida äh, nende mõõdikute ja nii edasi asjadega ning teine tasand, liikmesriikide ja talunike vahelised suhted kuidas noid erinevaid suhteid saab omavahel siduda. kas teil on konkreetseid mõtteid? ja loomulikult ma pelgan natukene, et jah, kui neid ühiseid eesmärke ei saa üle kanda ähm, taluniku tasandile, neid ellu rakendada seal, kuidas see peaks toimima Äh, kuidas, mis roll sellel liikmesriigil seal vahepeal siis peaks olema? sellest ma aru ei saa. jah, kuidas harmoneerida leheküljede arvu põhjal? siin tuleb tõesti kokku leppida härra Danton, suur aitäh, mul on küsimus kõigile esinejatele. minu meelest on siin eh, kolm olulist punkti, kõigepealt eh, peaks rääkima aluslepingutest, Lissaboni leping, eh, mis võttis aluseks Rooma lepingu ning sellega on seotud ka küsimus, kuidas äh, tarbijatele anda taskukohase hinnaga kvaliteetse too, äh, äh, toodangut, ehk siis kõigepealt majanduslikud küsimused, teiseks ÜPP avalikkus leiab, osa avalikkusest leiab, et peaksime vähendama ÜPP kaalu Euroopa eelarves ning küsimus on ka kulutuste usaldusväärsuses. ning esimene küsimus äh, mille esitan kõigile kolmele kõnelejale, on see, et äh, teie arvates äh, kuidas peaks äh, välja nägema järgmine programmeerimisperiood, kui meil ei ole praegu tõelist võimalust kontrollikoja poolt arveid kontrollida, teiseks öeldakse et äh, äh, kliima muutub äh, märgatavalt kõikjal üle maakera, mit-, bioloogiline mitmekesisus väheneb, peame praegustele väljakutsetele suutma vastu astuda ning kas te arvate, et on võimalik äh, vastu tulla eh, praeguse tegevusega kodanike nõuetele kliima kaitsmise osas? ühesõnaga, millised eh, ettepanekud võimalike arengute kohta võiksite teie teha? aitäh teile. tänan, härra esimees sooviksin samuti tänada kõiki kõnelejaid, isegi nende, kui, kui nende sõnavõtud ei ole eriti rahustava ja rõõmustava iseloomuga. me räägiti vajadusest lihtsustada ja lähimuspõhimõtet austada ja ma ei ole eriti optimistlik ei lihtsustamise ega lähimuspõhimõtte kasutamise osas. kõigepealt esimene küsimus, kas eh, tulemuspõhisuse eh, osas mm, sest mulle tundub, et komisjon praegu soovib ÜPP reformi käigus renatsionaliseerida äh, ma arvan, et tulemuspõhisus ei saaks olla, saa olla meie põllumajanduspoliitika tegevuse aluseks hmm.. me tahaks teada, mis meie ÜPP-st ühist lõpuks siis järele jääb. teine küsimus äh, on seotud reformi eh, eh, Eh, reformi seotud geopoliitiliste küsimustega ehk siis meie suhetega kolmandates riikidega. sest eh, praegusel hetkel me jätame kõrvale kogu globaalse aspekti ning eh, moonutusohud, konkurentsi moonutusohud seoses eh, ÜPP renatsionaliseerimisega, kas need probleemid ei muutu veelgi eh, teravamaks, kui reform läheb selles suunas, mida te eh, väitnud olete? aitäh. see on tõesti keeruline teema. nüüd annaksin sõna Euroopa Komisjoni esindajale. härra Megel, palun. aitäh, härra esimees, üritan paari minutiga kokku võtta need minupoolsed reaktsioonid nendele ettekannetele ning üritan vastata ka nendele küsimustele, mis esitati. esiteks minu sõbra Yves Madre sõnavõtt, kus ta ütles, et meil on vaja ÜPP-d, mis, äh, mille puhul ühtsed reeglid kehtiks kõigile. see tegelikult on juba öö, äh, äh, selle meie poliitilise, poliitika kirjeldus, me soovime seda saavutada, me ei räägi siin teisest sambast, see on väga mitmekesine, see, see on ka selle eesmärk, sest liikmesriikidel peab olema otsustusõigus, kuidas koha peal probleemi lahendada, aga ka esimeses sambas on meil umbes nelikümmend kuni viiskümmend erinevat võimalust, kuidas liikmesriigid saavad esimest sammast ehk otsetoetusi ellu rakendada. ja kui, ja see on väga hea näide, Pran-, kui võrrelda otsetoetuste süsteeme Prantsusmaal ja Saksamaal, siis ühisosa on üsna väike. seega meil ei ole ühtset süsteemi kõigi jaoks, see on üks reformi alguspunkte. teiseks, kahtluse alla on pandud lihtsustamine. on öeldud, et see ei ole tagatud. miks see poliitika tänapäeval on nii keerukas? seda seetõttu, et see on täiesti reeglitepõhine ning äh, reeglite täitmist hoolikalt Euroopa Komisjon ka kontrollib. paika on pandud mehhanism, mille põhjal töötatakse välja järjest keerulisemaid reegleid ning tugevdatakse kontrolle iga kord, kui tuvastatakse vigu ja rikkumisi. ja ma räägin siin isiklikest kogemustest nüüd, sest ma olen kaheksa aastat nüüd vastutanud Euroopa Komisjonis auditiosakonna eest. lõpptulemus on see, et äh, talunikule rakendatakse kõiki seadusest tulenevaid meetmeid, aga järgmised kihid ei kannata seda ütleme me ka siin Euroopa Kontrollikojas ja siinse eelarve kontrolli komisjoni juures sageli. meil ei ole võimalik lihtsustada olukorda, kui me ei saa lahti nendest üksikasjalikest reeglitest, mis on viimase kümne-viieteist aasta jooksul kehtestatud. järgmiseks. jällegi Yves Madre avaldus, et miks me ei kasuta juba seda ühtset auditi lähenemist ning sertifitseerimisüksusi. ma ei mõista seda, seda küsimust, me teeme seda juba kahe tuhande viieteistkümnest aasta, aastast alates ning meie auditi sõltuvus sertifitseerimisüksustest äh, suureneb järjest, aga meil on vaja aega, sest meil on vaja ka ju kontrollida, kui kvaliteetseid auditeid sertifitseerimisüksused äh, edastavad kui me selle süsteemi kanname üle uude mudelisse, siis saame me veel rohkem ära kasutada nende tööd kui praegu. kõik, kõikidest küsimustest ning ettekannetest jäeti välja üks kõige tähtsam teema, nimelt strateegiliste liikmesriikide kavade heakskiitmine siin võib jääda mulje sellest arutelust, et liikmesriigid panevad oma kavad kokku ja ongi kõik. ei, otse vastupidi. liikmesriigid peavad läbima ka mitu analüüsi taset, mis juba, see protsess juba toimub koos komisjoniga, nad esitavad oma kavad, komisjon arutab neid kavasid ning komisjon on määrusesse kirja pannud mitmed kriteeriumid, kuidas kontrollida Äh, kas liikmesriigid vastava, äh, tegutsevad vastavalt reeglitele, eriti mis puudutab süsteemi lihtsustamist ja nii edasi. väga oluline on seda mõista, kui me räägime siin öö, äh, selle poliitika sidususest. praegusel hetkel on liikmesriikidel väga-väga palju võimalusi, mida nad saavad autonoomselt kasutada. tulevikus on liikmesriikidel võimalused, mida nad saavad ellu rakendada, aga selle öö, Äh, planeerimisprotsessi raames, mille komisjon heaks kiidab, ehk siis süsteem ühtlustub võrreldes praegusega. järgmine asi ning jällegi süstemaatiliselt on välja jäetud üks võtmeelemente reformist, nimelt kas me ikka kontrollime seda, kas liikmesriigid rakendavad ellu Euroopa Liidu reegleid ehk neid öö, öö, baasreegleid. jah, loomulikult me teeme seda läbi süsteemi auditite ning kui selgub, et liikmesriikide süsteem ei vasta Euroopa baasreeglitele, siis võib äh, paika panna ka finantskorrektsioone. seda on vaja selleks, et meil süsteem oleks tõesti ühtne ning et kõike tehakse korrektselt. niisiis, meil on see legaalsuse öö, tagamissüsteem olemas, regulaarsuse süsteem olemas, aga me ei tee seda individuaalselt enam, me soovime lahti saada sellest nõiaringist, et meil on järjest keerulisemad reeglid, mida peavad täitma üksikud kasusaajad. vaid nüüd tegutsevad komisjon ja liikmesriigid. ning lõpetuseks Euroopa Kontrollikoda. jah, nende arvamus oli kriitiline, eriti mis puudutab legaalsust ja regulaarsust aga tahaksin siin selgelt välja öelda. seaduseid ei tee Euroopa Komisjon ega ka Kontrollikoda. seadusandjad panevad paika Euroopa rahadest kasusaajate kriteeriumid ning seadusandjad on parlament ja nõukogu ning meie oleme oma ettepanekud koostanud nii, et oleks kindel, et kui teie need vastu võtate, siis oleks meil selged reeglid mida äh, tuleb arvestada ka kontrollikoja poolt. muidu te lihtsalt annate ennast kontrollikoja kätesse, mis hakkab siis äh, ise tõlgendama suurt osa sellest poliitikast äh, seadusandjate asemel. annaksin veel sõna kolleeg Landerole, kes räägiks paar sõna tulemuspõhistest aspektidest. aitäh! soovisin paar märkust teha uuest tulemuspõhisest raamistikust ning mõõdikutest, mis see on seal ette pandud. et igas faasis mõõta meie poliitika tulemuslikkust. tuletaksin teile meelde, et me ei leiuta siin jalgratast, see süsteem on juba praegu olemas. detsembri alguses tuli komisjon välja uue andmekogumiga, mis puudutab ühtset seiresüsteemi mõõdistikku. kõik need mõõd-, mõõdikud on olemas, avaldatud ning on olemas ka see liikmesriikide statistikatabel, kus on näha, mida on tehtud ning mida on saavutatud saatsime ka nõukogule ja parlamendile aruande, kus on meie esialgne analüüs ÜPP-st praeguse süsteemi ajal. tuletaksin teile ka meelde, et suur muutus uues ettepanekus on, et see liikmesriikide kava seda tuleb vaadelda meie eesmärkide äh, kontekstis. tuleb mõõta meie äh, ühiseid eesmärke reeglid on siis sellised, et meil on ühised eesmärgid Euroopa tasandil. liikmesriikide vajadused ja regioonide omad on erinevad, niisiis analüüsime läbi nende vajadused, ehk siis selgitame välja, mida tuleb teha, et neid ühiseid eesmärke saavutada, millised on vajadused ning siis ressursid suunatakse erinevatesse meedetesse va-, võib vaadata erinevaid meetmeid, seega meie tegevus, ulatus on laiem ning nagu asepeadirektor ütles, selle lähenemise, see lähenemine ei ole lõplikult paigas, vaid kogu protsessi jooksul analüüsitakse seda, see on see protsessi üks tähtsamaid aspekte pärast seda iga-aastaselt on paigas aruandlussüsteem, nagu kõnelejad ka ütlesid, seal tuuakse välja kõik need äh, rahasummad, kasusaajad ja nii edasi. ning sealt tulevadki need tulemuspõhised mõõdikud, sest igal mõõdikul on oma eesmärk me teame, et mõningad meetmed on kasulikud elurikkuse jaoks, seega me mõõdame neid ning vaatame, kas mõninga liikme, liikmesriikide kavades on vaja neid meetmeid suurendada ning siis mõju äh, mõõdikud, kolmas tasand, need on mõõdikud, millega saab mõõta meie poliitiliste meetmete mõju need on keerulisemad, kõik on sellega nõus, nad tulenevad erinevatest faktoritest, väga keeruline on ju mõista, kas tulemused tulenevad ÜPP meetmetest või muud, muudest põhjustest. igatahes siin raamistikul, raamistikus on kõik elemendid olemas, äh, mille põhjal me pärast kava vastuvõtmist saame hinnata, kas see kava on ambitsioonikas, kas see võtab arvesse konkreetseid probleeme liikmesriikides selleks, et saavutada meie ühiseid eesmärke, aitäh! Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tak. Czy po wypowiedzi przedstawicieli komisji... Daamid ja härrad. Kas teil on veel küsimusi pärast seda, kui kuulasime ära komisjoni, sest meil on natukene aega veel küsimuste esitamiseks. härra Jaar ja siis härra Tantan, üks minut. aitäh. see põnev küsimus kõigi meie jaoks on ju see, et kuidas tagada, et pärast seda, kui liikmesriigid oma strateegiakavad esitavad et pärast seda meil ikkagi ühine ÜPP olemas on. siin mainiti ka seda, et siis on oht, et meil laguneb ühine poliitika kahekümne seitsmeks erinevaks. kuidas saab tagada, et, et see põllumajanduspoliitika meil ikkagi ühistesse raamidesse jääb? me oleme alati ju ennast trööstinud, et meil ikkagi on see ühine poliitika ja paljud kolleegid siin komisjonis muretsevad selle üle No ale zawsze mówiliśmy, że jest mała elastyczności. jah. aga me rääkisime siin ka paindlikkuse puudusest. et liikmesriikidel ei ole eriti sõnaõigust. et asi võib käest ära minna ja, ja Euroopa Komisjon hakkab heaks kiitma neid kavasid et kui probleeme on konkurentsireeglite täitmisega, siis komisjon näiteks reageerib. Colette Antal. ma tuleksin komisjoni esindaja juurde tagasi, et teda lohutada selle koha pealt, mida ma ütlesin kontrolli kohta, koja kohta ütlesin, nagu te teate, meid parlamendist peljatakse, kardetakse, et me tahame kontrollikoja tööd tegema hakata komisjon kardab sedasama. praegu ootavad meid ees valimised ning äh, praegu küsimus äh, selles siis on, et kuhu Euroopa raha läheb ja sellega ei ole seotud ainult Kontrollikoda, vaid ka Euroopa Parlamendi liikmed äh, peavad äh, uurima, kuhu raha läheb, milleks seda kasutatakse ning äh, äh, Olav just paljastas juhtumi äh, äh, Korsikal, millega oli seotud paarkümmend põllumeest äh,. kas te arvate, et meiega te sellest ei räägita äh, ning äh, küsimus on nüüd äh, siis selles, et äh, kuidas olla kindel selles, et Euroopa rahasid kasutatakse erinevates riikides samade garantiidega ning äh, küsimus selles osas, mida te küsisite, keda huvitavad rohkem äh, äh, raha ja keda vastavusnõuded, küsimus on selles, kuidas raha kasutatakse, kellele see läheb ja millistel tingimustel. härra Andrejuu. suur aitäh pärast seda sõnavõttu, kas te võiksite meile öelda, mismoodi see reform eh, põllumehe jaoks eh, reform asja lihtsamaks teeb, ma saan aru, kuidas see komisjoni jaoks asja lihtsaks saaks teeb, saaks teeb riigi jaoks, ma ei ole selles kindel, aga mismoodi kasutaja jaoks? mõtlen kuidas tahes, aga ma ei saa ausalt öeldes tõesti aru, eh, kuidas see tegelikku kasutajat peaks aitama härra Flanagan. see on suurepärane eh, küsimus, tahaksin väga vastust kuulda ning eh, kui meil on tulemuspõhine süsteem, kas keegi võiks meile selgitada, millise loogika järgi komisjon oma ettepaneku konvergentsi kohta teeb, ehk siis eh, üks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 Jaka kolejność? Pan... Millises järjekorras te soovite alustada? niisiis, soovite alustada, olete vabatahtlik, olge lahked. suur aitäh teile, härra esimees. keegi peab ju esimene olema. erinevad äh, sõnavõtud on siin olnud äh, renatsionaliseerimine, harmoneerimine, kas meil võivad olla ühissätted, äh, samas arvestades erinevaid raamistikke? täna peab rõhutama seda, et esimene sammas ÜPP-s on eelkõige ühtne. meil on selgelt eriarvamused selle osas tingimuslikkus äh, Äh, küsimus, rohestamisküsimus, kuuskümmend kolm protsenti äh, toetustest ei ole liikmesriigi kätes. seda on otsustanud kaasotsustajad, kolmkümmend seitse protsenti esimesest äh, sambast on liikmesriikide kontrollida, see on see paindlikkus, mis on välja pakutud ja sooviti nüüd, et see kolmekümne seitsmest protsendist läheks üheksakümne kolme protsendini nii et me ei räägi enam sarnastest numbritest. kas meil võib olla midagi ühist, kui me eh, räägime eh, eh, põllumeestest, kelle tingimused on väga erinevad, arvan, et jah. nõudmised võivad, põhinõudmised võivad olla sarnad ehk siis mida me ootame, mida ÜPP ootab põllumeestest miinimumnõuete täitmise osas aga selles osas, kui me defineerime teatud alused, siis eh, peab eh, olema võimalik ka paindlikkusnõuetele vastata. see nõuetele vastavus on aga võimalik ainult siis, kui me teame, et eh, nagu öeldakse, võrdne millega. ehk siis me ei saa kõige osas sellist kohastumust oodata. meile öeldakse et äh, ehk jah, tõepoolest, meil on vähemalt äh, kakskümmend seitse erinevat äh, strateegilist plaani, kuid samas ühispoolt kontrollitakse ka komisjoni heakskiidu abil, kes garanteerib ühiseesmärkide püstitused. kuid äh, kui mm, <laughs> näiteks on valitud uus valitsus mm, kas komisjonil on võimaluse pädevus näiteks uue valitsuse otsustele vastu seista, seda, sellele küsimusele oskate teie poliitikutena paremini vastata sama küsimus puudutab sanktsioone ja kontrolle või eh, näiteks eh, strateegilistes eh, plaanides, kus riigid panevad paika miinimumkontrollid ja kuidas seal leida siis ühist nimetajat, kas näiteks äh, delegeeritud õigusaktide abil, aga miks kaasotsustajad siis selles osas ähm, ei saa äh, midagi kaasa öelda. mis puudutab vastavussüsteemi, siis äh, näen, et äh, mõned siin ütlevad, et jah, ehk siis näiteks nagu Michel Dantin Eh, ütleb, et praegu on juba süsteem olemas, aga kui eh, eh, makseametid korraldavad teatud süsteemide ülevaatuse liikmesriikide tasanditel, et oleks võimalik paremini maksumaksjatele selgitada, et jah, riigi raha kasutatakse võimalikult hästi, veamäär on võimalikult väike, miks ei võiks äh, olev, miks see peaks olema võimalik teha seda ka Euroopa Liidu tasandil, et näidata, et Euroopa raha kasutatakse eh, tõhusalt. rääkides tulemuspõhisusest, siis eh, mida me selle all silmas peame, kas see puudutab hektarite arvu meetme kohta äh, või midagi enamat. ning äh, kas liikmesriigid peavad hindama keskkonnamõju ja majandusmõju iga meetme juures, sest kui me lihtsalt hakkame meetmeid kokku lugema, siis äh, kui me mõne aasta pärast siin äh, taas istume, kui ütleme, et kümme miljonit hektarit on selle meetme all, aga samas me ei ütle, milline on tegelik mõju kodanike jaoks, keskkonna jaoks ja majanduse jaoks, siis eh, te leiate, et eh, see ei ole tulemuspõhine poliitika ja oleme eesmärgist eh, mööda töötanud. seega me peaksime ütlema ka seda, et praegused indikaatorid ei ole mõõdetavad, aega on, aga samas see on töö, mille tuleb edasi teha ning äh, lõpetuseks äh, veel vastamaks Paolo del Castrole. kui me räägime renatsionaliseerimisest, siis äh, ega me ei räägi siin lapsukestega, kõik teavad, mis on olnud kõne all eelnevatel läbirääkimistel regionaalküsimustest nii parlamendis kui nõukogus. soovime liikuda Eh, riiklike strateegiate suunas, mis omakorda jagunevad regionaalseteks strateegiateks, on väga õigustatud murekoht. ning eh, kas, eh, kui kaugele me lähme, siis millised on kontrolli poliitikad, millised on sanktsioonid, millised on baasreeglid regioonipõhiselt nagu praegusel hetkel on meil ka maaelu arengukavade kohta sama võib öelda. see on minu jaoks tõsine küsimus ning võime selle küsimuse endale avatult esitada, et teada, kuhu edasi liikuda. ma sellega lõpetan. kui see on komisjoni jaoks lihtsam, kas see on lihtsam äh, põllumehe jaoks ma arvan, et äh, vähemalt paremaks midagi ei lähe, reeglid on, millest peab kinni pidama. võib-olla äh, teatud äh, küsimustes on, teatud küsimustes võib-olla on mingisuguseid minimaalseid edasiminekuid, aga mitte enam, võib-olla peaks vaatama ka üle selle, et eh, mitme, kui millise perioodi põhiselt selliseid küsimusi üldse lahendatakse. aitäh, ütleb härra Šubak. ma vastaks eh, küsimusele, mis mulle otseselt esitati, näiteks äh, kahte elementi puudutades, eh, elemendid, mis ei ole otseselt seotud eh, taludega eh, ning võrreldavusega. üks asi on see, kuidas defineeritakse põllumajandustootjat ja mis on tootmisüksus ja igatahes selge on see, et selliseid paljudel üksustel on sissetulekuid, mis ei ole põllumajandustootmisega seotud ning äh, ning äh, need on osaliselt äh, tootjad, aga teevad ka veel midagi muud. on ka selliseid talusid, mille omanikud on pensionärid. on ka selliseid põllumehi, kes näiteks äh, müüvad äh, oma maad ära, jätavad mõne pisut aga alles lootuses, et äh, järeltulijad sellega tulevikus tegelevad. ja veel üks küsimus ning see on võib-olla kõige tundlikum küsimus ehk siis need maad, mida kasutatakse spekuleerimiseks, näiteks maa hind Poolas kasvanud noh, kõvasti, kolm tuhat viissada slotti kaks tuhat kaks, kahe tuhande teisel aastal on praegu kasvanud eh, kahekümne viie tuhandeni ning tiht-, palju tihti ostetakse maid selleks, et nendega spekuleerida ja neid eh, ametlikult peetakse endiselt põllumajandusmaadeks, kuigi nad ei kuulu enam põllumeestele ning sissetulekud eh, sellega seoses on palju suuremad kui põllumajandustootmisega saavad tulud. siin räägiti ka keskkonnasõbralikumast äh, tootmisest. meie oleme vaadanud seda asja nii teoorias kui praktikas. suur osa põllumajandustootjatest äh, ei leia, et nende tegevusel oleks mõju keskkonnale seega siin on äh, küsimuse all rohestamine ja muud keskkonnasõbralikud äh, tegevused, mis äh, puudutab keskkonnasõbralikkust, siis kõige olulisem on plaanitud tegevuse majanduslik mõju, näiteks näiteks maksud, maksete teel saadud tulud võrreldes eelnevate tuludega just kesk, äh, keskmajanduslik huvi on see, mis äh, julgustab tootjaid äh, keskkonnasõbralikult tegutsema. see ei ole seotud ideoloogiaga, vaid pigem majanduslike mõjudega. võin teiega äh, äh, ausalt äh,, võin ausalt öelda, et ma ei ole praktiliselt selle asjaga seotud. ma võib-olla üldistan, on selliseid tootjaid, kes olukorda mõistavad. ja kui on tegemist mõõdetavate mõjudega, siis on siin ka teisi elemente, millest ma ei ole rääkinud, aga need on olulised ning tulemustes äh, ollakse hilinenud, äh, sest investeeringute puhul ei ole tulemusi kohe. sest äh, siin on väga palju küsimusi, mida arvesse võtta, näiteks laenud. tihtipeale ei ole tulemused koheselt seotud investeeringutega alguses jätkub status quo ning kui ÜPP eesmärk on turvalist toidu tootmist garanteerida, siis näeme, et status quo on juba tulemus iseeneses. osa tulemustest ei ole praegu ennustatavad ning põllumehe seisukohast lähtudes, nagu seda ütles ka härra Madre, on vaja, et põllumees oma tegevusperspektiivides mm, teaks enam-vähem, mida me temalt ootame ning kuidas ennast ette valmistada mitte ainult paberite ja dokumentide osas, vaid tuleks ette valmistada ka seda, kuidas äh, pikas perspektiivis oma äh, põllu äh, majandus, oma talu ette valmistada ning siin räägiti ka sellest, et vähem peaks olema bürokraatiat. teame, et administratiivsed, kiirelt langetatavad administratiivotsused on väga olulised, kui riigiaparaat äh, tegevust lihtsustab, siis see on väga oluline. kui on lihtsam äh, arvestusi teha, siis see on juba samm edasi. see on juba eh, eh, oluline osa eh, põllumehe tulevikust. ei saa ka nõuda, et dokumendid muutuks iga-aastaselt, komplitseerimist tuleb lõpetada, tuleb, komplitseerimisest tuleb hoiduda ning veel üks oluline küsimus, mis mulle esitati. mida on ühist praeguse ÜBB juures, on olemas esimene sammas, nagu eelkõneleja ütles, e-, suurem osa e, fondidest on seotud otsemaksetega e, põhimõtteliselt on eesmärgid ju samad ning äh, oleme läbi mänginud erinevad äh, stsenaariumid, et äh, kogu raskus ei langeks liikmesriikidele. praegu on eesmärk suurendada ÜPP sidusust, võime vaadata seda asja ka teisest küljest. raske on ette kujutada ÜPP-d, mis olle, võttes arvesse, kui suured erinevused on liikmesriikide vahel, ei soovita liigset killustatust äh, erinevate keeruliste programmide vahel, igatahes on meil ühiseid eesmärke meie ÜPP jaoks. aitäh, see on minu poolt kõik ja härra Limone, sooviksin teile kiiresti öelda seda, et ÜPP paljude vigade paljudest vigadest hoolimata lihtsustab see ikkagi meie põllumeeste tegevust, vähem ettekarjut-, kirjutusi, vähem äh, äh reegleid, suurem paindlikkus äh, on väga olulised ning äh, ei, ma olen täiesti veendunud selles, et põllumeest ei tohi keerulisemasse olukorda panna Eh, lihtsalt sellepärast, et ühes eh, riigis on regionaal, eh, regioonide otsustusõigus suurem kui teistes. nüüd see, mis puudutab uut ÜPP-d, nüüd praeguse parlamendi valimise eel arvan, et võin mm, võiksime leida vastused kõigile tekitatud küsimustele, kuid uue ÜPP juures on vaja aluseks eh, eh, võtta tõhusus ja tulemuslikkus. meil on vaja spetsiifilised ja kvantitseeritavad eesmärgid eh, ning Euroopa Komisjon oleks siis see, kellele langeks äh, kohustus äh, strateegilised plaanid, plaanid üle vaadata ja neid hinnata ja analüüsida. praegu on loomulikult äh, tegemist keerulise küsimusega ja loomulikult tuleks leida tasakaal Euroopa Komisjoni ja regionaal see ma autonoomiaga riikide vahel. arvan, et meil on vaja selgelt poolt, äh, raamistikukomisjoni poolt tegevustõhususe kohta. meil peavad olema äh, tegevusvõimalused ja meetmed, äh, seega ei, ma näen, et praegusel hetkel teie komisjoni liikmed on ÜPP osas üsnagi mures, arvan, et uue ÜPP e juures oleks vaja järgmiseid elemente, selgeid kvantifitseeritavaid eesmärke, e, mille e, saavutatavus on mõõdetav, meetmed, mis on selgelt seotud eesmärkidega ning selgeid tegevusindikaatoreid, mis on põhjalikult välja arendatud. Need läbi paistvad äh, Eh, need läbipaistvad tingimused on minu meelest just uue ÜPP põhiline väärtus. liikmesriikide poolsed maksed eh, peavad olema tegevustõhususega seotud, need on elemendid, eh, mida tuleks edasi arendada. ma arvan, et pidasin ajast kinni. suur tänu teile. jah, need äh, edasiarenenud mõjukriteeriumid, võib-olla ma sain valesti aru. mida te nende äh, edasiarenenud indikaatorite all mõtlete? Intendo dire. ma tahaks öelda, et, äh, et, et teise kategooria indikaatorid, eh, nende kohta võib öelda seda, et kui pole tegemist põhjalikult välja töötatud indikaatoritega, pole komisjon, ei saa komisjon kunagi olla lõplikult kindel, aga põhjalikult välja töötatud indikaator on see, et ta, eh, teda on võimalik kergesti kontrollida. ning eh, see peab tähendama ka seda, et see tõstab suuremat usaldust kohalike institutsioonide vastu ning äh, see peaks äh, lihtsustama ka komisjoni tööd, see ei ole väga äh, lihtne, me räägime siin abstraktsetest küsimustest, kuid ta, kuid arendatud indikaatorid peavad andma põhjalikuma ülevaade Euroopa Komisjonile sellest, mis toimub ning tahaksin kinnitada ka seda, et, äh, et info kogumine ei saa toimida iga-aastaselt, vaid tõhus, äh, see tulemusi annab see, kui seda tehakse teatud perioodi vältel. Jak wszyscy to wszyscy, to teraz komisja, bardzo proszę. ja nüüd komisjon, palun. aitäh Äh, alustaksin sellest C-tähest äh, CAP-s, sest see on siin aruteludes üsna oluline olnud. ja need arvud äh, seitsekümmend kolm protsenti, mis kulutatakse siis ühiselt esimese samba raames. Äh, liikmesriigid kasutavad ajaloolisi mudeleid äh, ja õiguste väärtuste vahel on äh, erinevused väga suured ja liikmesriigid, kes otsetoetuste süsteemi riiklikul tasandil haldavad, kasutavad regionaalsust ja regionaalsus ei ole ainult geograafiline kategooria, vaid see võib olla ka põllumajanduslik kategooria, siis on liikmesriigid, mis kasutavad soet-, seotud toetusi ja teised jälle sidumata toetud, mõned kasutavad ülempiiri, mõned ei kasuta, jaotavad asju ümber, aga täiesti erinevate määradega. mõned kasutavad kolmkümmend määra ja teised jäävad viie, kuue, seitsme protsendi alla ja meil on nüüd isegi selline vabatahtlik äh, alalise rohumaa definitsiooni element. Äh, see on siis selles raammääruses, nii et, et isegi äh, püsiva rohumaa definitsioon ei ole ühine, seal on ka valikuvõimalused. ma ei taha öelda, et see vähendaks selle poliitika väärtust, aga me ei tohiks langeda sellesse lõksu, et me arvame, et meil on poliitika, mis on igasugune, ühesugune igal pool Teie, härra esimees, ütlesite, et nii ei ole võimalik, sellepärast et Euroopa Liit on liiga erinev, meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, ma ei tea, kui palju regioone on nendes liikmesriikides ja majanduslik olukord Sitsiilias ja Soomes ei ole võrreldav, meil on vajalikke neid erinevusi küsimus on äh, selles, et kas me peaksime ükskord lihtsalt paindlikkuse ära otsustama ja liikmesriigid siis kohaldavad või me paneme paika, et need paindlikkused tuginevad SWOT analüüsil, vajaduste analüüsil, dialoogil osapooltega ja komisjoni äh, heakskiidu menet-, protsessil äh, see, sellega ma ütleksin, et oleks meil natukene rohkem seda ühist asja, see suurem C, common oleks meil selles CIP-s. aga millised on need elemendid, mis tagaksid, et see ühine osa on suurem kui täna? ma just mainisin neid, meil on konkreetsed eesmärgid, mida tuleb kaaluda. SWOT analüüs, vajaduste hindamine Euroopa Liidu põhised reeglid, millest tuleks kinni pidada äh, ja samuti Euroopa Liidu äh, juhtimissüsteem, mis tuleb ellu rakendada ja mida ka auditeeritakse ja siis heakskiitmisprotsess, mis kõiki ühendab ja need on tõesti sellised tohutu suured äh, verstapostid, mis tuleb saavutada. muide Äh, seadusandja üheks privileegiks on muide lisada midagi sinna kataloogi, kui teile tundub, et see pole piisavalt ühine, siis äh, seadusloome protsessis saab seda täiendada. härra Dantin, te küsisite, kuidas saab olla kindel, et ÜPP leiab igal pool samasugust kohaldamist. ei saagi kindel olla ja ei saa olla kindel selles ei, selles ei täna ega saa selles olla kindel ka tulevikus kui vaadata meie iga-aastast tegevusaruannet, siis te näete, et on liikmesriike, kus on üsna suur veamäär ja on liikmesriike, kus on madal veamäär. vaatamata kõikidele jõupingutustele, mida me teeme, hoolitsemaks selleks, et olukord nende kõrgete veamääradega parandaks. meil on erinev avaliku halduse kvaliteet, erinevad lähenemised, mõnikord põhitingimused liikmesriikides on erinevad, ühes kohas keerulisemad kui teises ja kõike sellega tuleb arvestada ja see ei saa olema ka teistmoodi uues süsteemis, aga uues, uus süsteem toimib teiste parameetrite järgi Äh, see üritab äh, seda reguleerivat elementi kasusaaja tasandilt kõrvaldada, sellepärast et me leiame, et kui see edasi jääb, on meil siin see nõg-, nõiaring, kus meil on üha üksikasjalikumad reeglid, karmimad kontrollid ja karistused, sellepärast et igaüks tahab hoolitseda kuni viimase etapini välja, et teda ei saa keegi kritiseerida, et tema tööd ei saa keegi kritiseerida mainiti, et regioonide jaoks võivad tekkida probleemid. ma ei usu, et see probleem on nii suur, nagu seda kirjeldatakse Äh, regioonidel on juba oma arenguprogrammid ja neil on väga head kogemused äh, programmeerimisprotsessidega. muide, volinik Hogan on praegu Itaalias ja arutab just nimelt seda äh, aspekti Itaalia põllumajandusministriga ja regioonidega, mis on samuti kohal sellel kohtumisel. meil on sarnased kontaktid ka teiste detsentraliseeritud liikmesriikidega nagu Belgia, Hispaania, Saksamaa ja ma ei usu, et äh, peaks arvama, et äh, need äh, probleemid, mis puudutavad regioone, et neid ei saaks lahendada. mis puudutab ähm, seda tulemuslikkuse aspekti, mida mainiti, enne kui annan sõna oma kolleegile, tahaksin öelda ühte. me räägime siin näitajatest. Need näitajad tuleb kavandada viisil, mis tagab, et on tasakaal äh, näitaja kvaliteedi vahel, me tahame loomulikult kõige paremat võimalikku äh, näitajat ja et selle näitaja kohaldamine oleks ka teostatav. Äh, see on tõhususe küsimus. ja võib olla selliseid tulemuste näitajaid, mis võiksid paremini sobida ettepanekuga, aga nende rakendamine oleks ilmselt niivõrd koormav, et neid ei saaks kohaldada. seega ettepanekus on meie arvates mõistlik tasakaal ühelt poolt ähm, äh, näitaja äh, vajaduste koha pealt ja teiselt poolt kulude koha pealt, aga minu kolleeg tahaks selle kohta ka ühte-teist öelda. aga ainult viis minutit, ütleb esimees, mitte rohkem. mul läheb isegi vähem, ütleb kõneleja jah, tõepoolest eh, indikaatorite või näitajate valimine, eh, kui öeldakse, et tulemused ei ole mõju, siis ma ei ole sellega osaliselt nõus eh, süsteem näeb ette tulemuse, need on tõepoolest ees, edusammud teatud eesmärgi saavutamiseks ja mõju. ja mõju on olemas sellel ettepanekul, me ei saa öelda, et seda ei ole. mõjunäitajad äh, mõõdavad lõpptulemust koha peal, põllu peal. näiteks kui liikmesriik leiab, et saavutada keskkonnaga seotud eesmärke, siis neil on konkreetsed vajadused pinnas sisalduva orgaanilise süsiniku osas, siis nad võivad välja pakkuda meetmeid ja jah, äh, siis saab äh, välja arvestada, kui palju on hektareid, kolm protsenti, kümme protsenti, kui palju äh, alast on selle kohustusega seotud ja see ettevõtmine ilmneb ka mõjuhinnangutes, kui statistikaga tegelevad kolleegid ja lähevad kohale ja hakkavad seda pinnast seal mõõtma Eh, loomulikult eh, selleks, et eh, pinnase viljakust parandada, see ei juhtu üleöö, selleks läheb vaja aega ja seetõttu on tegemist pikaajalise protsessiga, aga on hea, et see mingil hetkel algab. nii et, et ma arvan, et mõjupoliitika on vägagi selge ja ambitsioonikas nüüd äh, need äh, maksete äh, lähenemised põllumajandusettevõtjate vahel. tegemist on viimase reformi kaasotsustamismenetluse tulemusega. juhiksin tähelepanu ühele näitajale, mille me välja pakkusime I kakskümmend neli, mis on õiglus ja mida me praegu liikmesriikidega arutame. me soovime üksikasjalikult panna paika, mida iga näitaja tähendab, kuidas andmeid tuleks koguda, milline peaks olema metodoloogia selle näitaja taga. ja see näitaja äh, võiks olla siis äh, nende talunike osa, kes saavad kaheksakümmend protsenti toetustest, see on, see, neist näitajatest me räägime. ja ma tahaksin öelda, et äh, Eh, selles vallas tehakse liikmesriikide suunal praegu tohutut tööd, eh, sellepärast et liikmesriigid on just nimelt need, kes esimesena peavad paika panema plaani, vaatama arve ja pärast eh, siis ka planeerima ja lõpuks andma aru, nii et, et me oleme kulutanud tegelikult tohutu hulga aega liikmesriikidega selleks, et arutada kõiki üksikasju ja ma arvan, Äh, et me võime iga hetk tulla siia ja selgitada teile, kaugele me nende näitajatega oleme jõudnud. Äh, rohkem selgust äh, ilmselt lahendab paljud mured, mida ma siin täna kuulsin. aitäh maaga spekuleerimine. meil on raport äh, äh, noorelt äh, Hollandi teadlaselt, on ka olemas meie komisjoni raport, nii et me oleme selle teemaga juba kursis. regioonid. regioonid valmistavad selliseid kavasid teise samba raames ette ja kuidagimoodi on olnud võimalik selle mitmekesisusega toime tulla, nii et kogemusi meil on. aga see ühisus nüüd. jah, seisukoht oli küll Euroopa Komisjoni oma, aga mulle tundub, et võib-olla Euroopa Komisjon võtab endale liiga suure vastutuse või liiga palju ülesandeid Äh, võib-olla te tungite Euroopa Parlamendi pärusmaale. Te räägite liikmesriikidega, aga te ei räägi Euroopa Parlamendiga meie eeldame, et, et Euroopa Parlament on nagu teatud määruse vastu võtnud ja siis tuleb hakata seda ellu rakendama, aga meie siin parlamendis peaksime eh, hindama eh, seda rakendamist, mis eh, toimub liikmesriikide ja komisjoni vahel. teisisõnu meie komisjoni ja Euroopa Parlamendil peaks olema õigus seda teha ja loodetavasti uus parlamendi koosseis ka sellega tegeleb. aga meil on vaja dialoogi. ja dialoogi ei ole piisavalt. härra Flanagan eh,, tahaksin eh, muude asjade all ühe teema tõstatada enne kui artikkel viiskümmend käivitati, öeldi meile siin komisjonis, et me ei või Brexitist rääkida enne, kui Brexit käivitatakse. meil ei lubatud koostada erikomisjoni Brexiti tagajärgede arutamiseks. kui toimub ilma kokkuleppeta Brexit, siis Iirimaa ja Põhjamaa kuus krahvkonda seisavad silmitsi väga tõsiste tagajärgedega, ma ei pea hakkama siin neid üksikasjalikult üles lugema Äh, ma tahaksin teada, kas seda karu, arutatakse neljapäeval või mõnel tulevasel agrikomisjoni koosolekul, äh, sest et äh, minu riigis ei ole praegu mitte midagi tähtsamat kui see, mis meid ees ootab, kui toimub leppeta Brexit meil on äh, lihtsalt äh, killukesi valitsused, et mida komisjon võib-olla teeb. Äh, võib-olla kui agrikomisjon, kes peaks olema selles küsimuses juhtrollis parlamendis, kas meil ei võiks olla sellel teemal arutelu ja briefing komisjonilt, mis saab siis, kui leppeta Brexitit ei tule, sest meie teame, et meie jaoks Iirimaal tähendab see totaalset kaost. aitäh, jah Äh, raske on teiega mitte nõustuda. Äh, seitsmendal märtsil on meil järgmine koosolek. see on liiga vara, aga kaheksateistkümnendal märtsil me juba teame rohkem äh, nendest kokkulepetest nõukogu ja komisjoni vahel ja paluksin et annaksid äh, uuesti sekretäriaadile märku enne kaheksateistkümnendat, et me paneksime selle asja päevakorda. ja loodetavasti meil on palju, millest rääkida. ja loodetavasti need otsused, mis langetavad, langetatakse, neid hirme vähendavad. nii äh, seitsmendal märtsil kümnest äh, üheni on meil ko koosolek ja siis kohtume jällegi kaheksateistkümnendal märtsil. mulle meeldivad sellised äh, rahulikud, sügavamõttelised arutelud, kus me ei pea kõnelejatel mikrofoni ära võtma kõigile meeldivat äh, õhtut, aitäh kõigile, ka ekspertidele, aitäh!